Colleghi, grazie per la presenza. aitäh, et siia olete tulnud. ilm muutub üha halvemaks. me alustame oma avalikku kuulamist. mul on väga hea meel teid siin tervitada. tegemist on teemaga, mis kõigile huvi pakub, äh, migratsioonivood, mis tulenevad ebastabiilsusest ja Euroopa Liidu välispoliitika roll ja ulatus me korraldame selle kuulamise koostöös Arengukomisjoniga. me korraldasime selle kuulamise selleks, et koostada omaalgatuslik raport. migratsioon on ülemaailmse tähtsusega nähtus. see on seotud suhelda äh, miljonite inimestega, kelle vajadusi igas plaanis, majanduslikus, sotsiaalses, poliitilises plaanis tuleb väga põhjalikult uurida. avalik kuulamine ongi siis pühendatud sellele teemale ja me arutame seda siin väliskomisjonis e-, esimest korda me tahame ära kuulata kohal olevad eksperdid, suur aitäh neile selle eest, et nad siia tulid meie tänase kuulamise eesmärk on siis äh, keskenduda nendele välispoliitika aspektidele, mis on seotud äh, sisserändega. me tahaksime äh, parandada Euroopa Liidu suutlikkust abistada neid riike, kust sisserändajad tulevad, selleks tuleb kasutada välistegevuse meetmeid on oluline, et Euroopa Liidu välispoliitika looks tingimused poliitiliseks stabiilsuseks sisserändajate päritolumaades ning võimaldaks siis häid valimistavasid ja õigusriigi konsolideerida. see omakorda võimaldaks ka pikemas perspektiivis asju paremaks muuta ning muuta siis migratsiooni pigem üheks valikuvõimaluseks kui paratamatuseks selline pikemaajalisem poliitika või strateegia on eriti mõeldud äh, toime tulemaks nende rändevoogudega, mis äh, on seotud perioodilise ebastabiilsusega. E-, Euroopa Liidu välispoliitika roll äh, rändevoogude osas on väga oluline kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vaadatakse läbi välistegevuse rahastamise vahendid, samuti vaadatakse läbi meie naabrusstrateegia. meil on täna siin Robertus Rosenburg, kes on arengu peadirektoraadi üksuse juht Bernard Brunet, Relexi peadirektoraadist Paola Patse Eh, International Migration Law Unitist, Enrique Mora Benavente Hispaania välisministeeriumist, samuti professor Philippe de Bruyker eh, Brüsseli eh, Vabaülikoolist. meile on teatatud, et ta jõuab peatselt siia. enne kui me oma kuulamist alustame, paluksin, et minu kolleeg proua Gretu arengukomisjonist, arengukomisjoni aseesimees äh, teeks ka lühikese sissejuhatuse rände ja arengu küsimustesse ja siis jätkame aruteluga. mul on väga hea meel osaleda sellel kuulamisel, mis on äh, korraldatud koos Ahvetiga. ma tahaksin rõhutada mõningaid äh, teemasid, mis on seotud rände ja arengu vaheliste seosega Äh, ränne on viimastel aastatel oluliselt kasvanud, aga Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole alati ühiselt ja järjekindlalt reageerinud ning näib, et järgmistel aastatel see olukord ei muutu. ränne ning areng on üksteisega seotud ja mõjutavad üksteist arengule suunatud meetmed saavad aidata lahendada rände alg, algpõhjusi samas annab ka ränne positiivse tõuke arengule, näiteks majanduslikule arengule, tehnoloogilisele progressile. Euroopa Liit peab mängima väga olulist rolli selleks, et rändest saaks arenguvahend. arenguabi suurendamine on vajalik, aga sellest ainult ei piisa. üldine lähenemine migratsioonile, mis kahe tuhande viiendal aastal vastu võeti, Äh, defineerib rändepoliitika välismõõdet ning paneb paika üheks, ühe prioriteedina rände ja arengu vahelise seose tugevdamise. inimeste liikuvus on inimõigus, see tähe-, seega igasugune poliitika selles valdkonnas peab edendama inimeste vabal valikul põhinevat liikumist. Äh, me peaksime äh, pöörama tähelepanu rohkem arengule, et rännet vähendada ja samas eh, tagada, et ränne soodustab arengut. mul paluti teha lühidalt ja võib-olla ma võtan veel sõna siis tänase eh, kuulamise käigus. suur aitäh, aitäh! ja nüüd saab sõna siis härra Rosenburg. For ten minutes more or less. kümneks minutiks. Thank you, thank you very much. suur tänu, härra esimees. tere hommikust kõigile lubage kõigepealt äh, tunnustust avaldada härra Proverale ja proua Gretule selle eest, et äh, rändeteemad on tõstetud sellisesse laiemasse kontsept-, aktuaalsesse raamistikku, sellepärast et tõesti, käes on aeg vaadata natukene kaugemale selles küsimuses lihtsalt rändepoliitikast ja rääkida rändevoogude haldamisest natukene laiemas kontekstis ja minu sõnavõtt on suhteliselt üldine, keskendun kolmele küsimusele. kõigepealt, mis on need põhjused, miks inimesed äh, ühest kohast teise liiguvad, teiseks Euroopa Liidu poliitikat selles kontekstis ja paari sõnaga kommenteerin siis ka instrumente, mis sellesse lähenemisesse sobivad. tänase kuulamise pealkiri ütleb täiesti õigesti seda, et ebastabiilsus on tõesti peamine põhjus äh, rändeks, kuid äh, tuleb mõista äh, seda ebastabiilsust natukene laiemalt, mitte väga kitsalt, me ei räägi mitte ainult poliitilisest, vaid ka majanduslikust ebastabiilsusest Äh, majandusliku olukorra ebastabiilsus on äh, samuti väga oluline põhjus, miks inimesed äh, lahkuvad oma kodupiirkondadest, võib-olla isegi suurem põhjus. andmed näitavad seda, et pagulaslaagrites on väga palju selliseid inimesi, kes on Lääne-Aafrikast tulnud paatidega Euroopa suunas just nimelt äh, parema elujärje otsimise nimel, nii et äh, tuleb arvestada ka majanduslike kaalutlustega. seega minu esimene sõnum raportööridele ja äh, komisjonidele on tõesti läheneda sellele asjale erinevatest aspektidest, vaadata kogu spektrit, mis on siis peamised põhjused, kui lugeda teemaalast kirjandust, siis materjali on palju, uuringuid on palju, kuid põhimõtteliselt neid faktoreid võib äh, mõningatesse äh, kategooriadesse liigitada, vaesus kõigepealt, äh, väike majanduskasv, linnapiirkondade pealesurumine maapiirkondadest, vaesed maapiirkonnad, teine põhjus, sõjad, konfliktid, etniline puhastus, inimõiguste rikkumised, kolmas valdkond, diskrimineerimine, tagakiusamine, halvad äh, valitsemistavad üldisemalt siis, ja lõpetuseks ähm, loodus- ja inimtekkelised katastroofid, ökokatastroofid, põuad, ülerahvastatus ja nii edasi. Need on need põhimõttelised, need on siis need põhilised põhjused, mis on rände taga. ja kui Euroopa Liidu poliitika tahaks rände juurtega tegeleda, tuleb tagada see, et meie poliitika katab kõik need ebastabiilsuse faktorid ja seda kõikehõlmavalt ja järjepidevalt oluline element on siin ka selles, et Euroopa Liidu poliitika peaks keskenduma ka regionaalsele kontekstile, tuleb aidata riike teatud regioonides Aafrikas ja Aasias selleks, et kuidagi nad oleksid valmis ja võimelised haldama rändevoogusid ja äh, lahendama liikuvusega ja inimeste liikuvusega tegelevate probleemidega. miks? sellepärast, et inimesed, kes oma kodudest lahkuvad kas poliitiliselt, poliitilistel või majanduslikel põhjustel, ei tule sugugi Euroopasse, vaid jäävad oma piirkonda, lähevad kas naaberriikidesse, kus nad leiavad äh, siis turvalisema, turvalisemad olud või kus nende majanduslik olukord paraneks äh, loomulikult rändepoliitikale tuleb keskenduda kogu selle temaatika haldamisel, Lissaboni äh, leping on värske leping, meie ees on veel vä-, palju väljakutseid, kuid äh, aastal kaks tuhat viis äh, lepiti kokku äh, ühtses lähenemises rändepoliitikale, mis on kolmel sambal ja see on Lissaboni lepingus sees. esimene sammas tuleb vähendada illegaalset immigratsiooni, inimkaubitsemist ja salakaubitsemiseks, teiseks tuleb toetada legaalset migratsiooni, kus on võimalik ja vajalik ja kolmas sammas Euroopa Liidu praeguses rändepoliitikas on siis toetada migratsiooni ja arengutelge selleks, et migratsioonist oleks tõesti siis ka kasu nii päritolu kui ka sihtriikidele. kuid loomulikult on tegemist alguspunktiga, me peame nende põhjuste seas vaatama ka natukene kaugemale kui lihtsalt rändepoliitika, näiteks keskenduma ka kaubanduspoliitikale ja milliseid meetmeid me oleme võtnud. tuleb toetada töökohtade loomist arenguriikides läbi meie kaubanduspoliitikaga peab, tuleb tagama see, et meie poliitika lubaks Euroopa Liidu turgudele ja teistele tööstusriikide turgudele arenguriikide kaubu, kaupu, eh, peaks toetama välisinvesteeringuid eh, arenguriikidesse ja toetama lõuna-lõuna suunalist kaubandust, mis iseenesest on juba oluline, kuid oluline kindlasti ka tänase teema kontekstis, nimelt kui me räägime sellest, millised on rände põhjused. loomulikult me peame keskenduma ka oma konflikti ennetamispoliitikale selleks, et ähm, ei tekiks meil pidevalt olukordi, kus on tohutu arv pagulasi, konfliktiprogrammid, konfliktijärgsed programmid, institutsioonide võimekuse suurendamine, heade valitsemistavade levitamine, valimiste kont-, äh, vaatlemine, ähm, inimõigused, äh, põhiõigused, äh, kohtu, politsei ja riigiametite reformimine nii edasi ja nii edasi. E, toiduainetega kindlustatuse tagamine, juurdepääs e, e, joogiveele, see, kuidas aidata kõige vaesemaid inimesi ja arengupoliitika peaks keskenduma ka laiemas kontekstis jätkusuutlikule maaelu arengule, selleks, et inimestel oleks võimalus maa, maad harida, väga palju inimesi, et vähendada nende inimeste hulka arenguriikides, kes maapiirkondadest linna suunduvad ja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 If you want to address migration flows arising from instability, you have to me peame sellest ebastabiilsusest kuidagi läbi saama ja selle, üle saama ja sellel kõigil on oma hind. hind on muidugi selles, et tuleb tulevikus äh, arengusse ja arengukoostöösse investeerida rohkem, mitte vähem. ja siit jõuan ma oma viimase punkti juurde, nimelt instrumendid nii nagu meie poliitikate valdkond on lai, on lai ka erinevate instrumentide ja rahastamisvahendite hulk, kui me rahastame selliseid äh, tegevusi, millest ma olen rääkinud, äh, saame me toetust siis erinevatelt instrumentidelt, geograafilised instrumendid, arengupoliitika instrumendid, temaatilised instrumendid, inimestesse investeerimine, toidutarnekindlus, asüülipoliitika ja nii edasi globaalsed rahastamisvahendid, üleilmastumise vahend, humanitaarabi instrument, mikrorahastamisvahendid ja loomulikult ka välis- ja julgeolekupoliitika äh, rahastamisvahendid. ja minu meelest võib täiesti rahulikult öelda, et pea kõik need ähm, rahastamisvahendid äh, arengufond, äh, investeerimispang ja kõik on väga olulised rände põhiliste põhjustega tegemisel. loomulikult nendel kõigil vahenditel on oma konkreetsed eesmärgid, mis ei ole sugugi alati rändele keskendunud, välja arvatud siis äh, rände- ja asüüli rahastamisvahend, kuid äh, kõik nad tegelevad kas otseselt või kaudselt siis äh, rände põhjustega ja seega neid tuleks kindlasti teie raporti kontekstis vaatluse alla võtta ja lõpetuseks küsimus, mis võib ikka ja jälle tõusetuda, nimelt et kas meie tegevus võiks olla natukene paremini fookuses, kas vahendid peaksid olema kuidagi paremini suunatud konkreetsete põhjuste eemaldamiseks, mille taga on siis laiemalt ebastabiilsus, minu meelest see ei ole vajalik, sellepärast et nende vahendite eesmärgiks on eh, kas siis poliitilise või majandusliku ebastabiilsuse vähendamine ja arengu toetamine kui need instrumendid saavutavad seda, mis nad peaksid saavutama, siis rändevood, mis on põhjustatud ebastabiilsusest, peaks juba iseenesest siis vähenema, see on üks-ühele suhe siin, kui üks on edukas, siis on saavutatud ka teine eesmärk. nii et äh, loomulikult äh, need äh, instrumendid võiksid olla tõhusamad, me võime erinevate poliitikate vahelist koherentsust suurendada kuid äh, ilmselt ei ole mitte mingisugust vajadust äh, selleks, et äh, nende poliitikate kõrvalmõjusid detailselt hakata kirjeldama, niikaua kuni me mõistame neid, kui me saame nendest aru üldistes ja kontseptuaalsetes punktides ja nagu ma aru saan, teie raportis nimelt sellega tegeleb, suur tänu! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Brüne Euh, suur tänu, kõigepealt äh, suur tänu äh, proua Gretule ja härra Proverale kutsumast äh, mind sellele tänasele kuulamisele. minu eesmärgiks täna on natukene selgida, selgitada Maagrebiga seonduvat ja miks meie välissuhetes selle geograafilise Euroopa lähedal asuva tsooniga äh, on väga olulised. mõned konkreetsed elemendid tooksin kõigepealt välja, mis selgitavad seda, kui oluline see problemaatika on meie Maagrebiga suhetes ja siis räägiksin natukene sellest ja tooksin selgitavaid viiteid selle kohta, et kuidas saaks Euroopa Liit olukorra arengule kaasa aidata ja kuidas meie poliitika peaks tulevikus välja nägema. on üsna mitu faktorit, mis selgitavad, miks Maagrebi suunaline ränne on meie jaoks väga oluline, üks on täiesti ilmselge nendest. tegemist on Euroopa lähedal asuvate naaberriikidega ja nende äh, geograafiline lähendus tähendab loomulikult seda, et tegemist on ka transiidiriikidega, peaasjalikult just nimelt äh, Aasiast ja peaasjalikult küll Lääne-Saharast äh, või Sahara alustest riikidest tuleneva illegaalse immigratsioonivoogudega Äh, ja põhimõtteliselt kõik need riigid äh, Liibüa teiste seas näiteks on äh, traditsiooniliselt siis transiidiriigid. ja sealt tuleb Euroopasse väga oluline osa illegaalseid immigrante, näiteks viis miljonit Maagrebi päritolu pagulast või immigranti elab Euroopa territooriumil näiteks kümme protsenti Maroko kodanikkonna, e-, elanikkonnast elab tegelikult Euroopas ja Euroopa on nende riikide jaoks täiesti loomulik sihtkoht. selle taga on loomulikult erinevate kogukondade vahelised kultuurilised ja majanduslikud suhted ja seosed ja seega Maagrebi riikide suunaline ränne on meie jaoks oluline, nii nagu oluline ka nende riikide välispoliitikas. Magribi riigid, me oleme näinud seal, et rahvastik kasvab hoogsalt ning seega on täiesti, seega on seal tunda suurt survet tänase ja kahe tuhande viiekümnenda aasta vahel kakskümmend viis miljonit, äh, kahekümne viie miljoni võrra suureneb kolme Maagrebi riigi äh, rahvastik. Äh, see ei oleks iseenesest selline rahvastiku kasv probleem, kui nendes riikides endas oleks piisavalt võimalusi leida töökohta, kuid Maagribi riikides ja Araabia riikides praegu ei ole piisavalt suutlikkust luua äh, piisaval arvul töökohti, mida pakkuda sellele tööjõule, kes siis siseneb tööjõuturule. Alžeeria, Maroko ja Tuneesia kuni kahe tuhande kahekümne aastani, umbes kümne aasta jooksul siis peaks loodama viis miljonit töökohta lihtsalt selleks, et stabiliseerida siis hõivatute ja töö, töötute määra ja tuleb äh, seega viiskümmend protsenti võrreldes tänasega ki-, äh, kiirendada töökohtade loomist. ja seega me näeme, et meil on täiesti ilmselgelt probleem töökohtade loomisega ning äh, sellega võib kaasneda potentsiaalselt majanduslik ebastabiilsus, nii nagu ütles ka minu kolleeg, nimelt kaob nende inimeste jaoks võimalus üldse tulevikus töökohti luua, tööturg lihtsalt ei suuda neid töökohti tekitada ja see on väga oluline ka sellepärast, et sissetulekute lõhe Maagribi ja Euroopa vahel on kõige suurem äh, rahvusvahelisel tasandil kahe regiooni vahel. üks kümnele äh, Kesk-Maagribi ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, kui me võrdleme näiteks Mehhiko ja Ühendriikide vahelisi äh, sissetulekuvahesid, siis see on oluliselt väiksem, neli viiele nii et eh, sissetulekute erinevused Maagribi ja Euroopa Liidu riikide vahel lisaks sellele veel ehm, et, eh, suurendavad siis oluliselt eh, rändevooge Euroopa Liidu suunas. läbi on viidud uuringuid ja hinnangute kohaselt peaaegu viiskümmend protsenti noortest Maagribi kodanikest tahaksid Euroopasse emigreeruda ja Anna Lindi sihtasutuse hiljutine uuring on toonud välja selle, et kui me küsime Vahemere lõunakalda naabritelt äh, selle kohta, et äh, millises riigis nad hea meelega uut elu alustaksid siis, siis kolmkümmend kuus protsenti nendest valiksid mõne Euroopa riigi selleks, et uut elu alustada. see tähendab seda, et tõsiasi, et potentsiaalne surve migratsioonivoogudele on ilmne nüüd äh, aga äh, millised võiksid siis olla need lahendused, äh, mida me oleme hakanud juba rakendama või mida peaks tegema tulevikus, nagu eelkõneleja ütles, keskpunktiks on muidugi rändepoliitika tõsta, laiendada teistesse poliitikatesse, Euroopa Liidu poliitikas, mis põhimõtteliselt peaks rändepoliitika siis kaasnema erinevatesse aspektidesse, tööhõivepoliitikasse, kaubanduspoliitikasse, majanduspoliitikasse, arengupoliitikasse või poliitikatesse, mis on otsesemalt seotud äh, piiri, äh, piiride haldamise ja rändega. Euroopa Liit täna on äh, nende riikidega, kes on sellest huvitatud, välja kujundamas äh, tegevuskavasid naaberpoliitikate jaoks äh, selleks, et soodustada töökohtade loomist ja et majanduslik potentsiaal Maagribi riikides paraneks. Maroko ja Tuneesiaga oleme me naabruspoliitika alusel välja arendanud kõige kaugemale minevad meetmed töökohtade loomiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks, kuid seda tegevust tuleks toestada, eriti selles osas, mis puudutab tööhõivepoliitikat. Nendes riikides praegu täna veel tööhõivepoliitika ei ole piisavalt suunatud töökohtade loomisele, ole suunatud tootlikkuse suurendamisele ning selles osas tuleb veel nii mõndagi ära teha. nüüd üldisemalt äh, rändest äh, kui sellisest tuleb äh, välja arendada täiesti uus lähenemine, mis oleks koherentsem, partnerlused peavad olema tõhusamad Magribi riikidega mis on siis osa sellisest laiemast lähenemisest. hiljuti ähm, koostöö raamistikus ähm, Liibüaga sõlmitud kokkulepete osas on meie eesmärgiks olnud äh, koostöö suurendamine Liibüa ja äh, migra- ja rände päritoluriikidega äh, Sahara alustes piirkondades selleks, et Liibüas äh, rohkem eelarvest äh, kulutatakse ka rändepoliitikale, aga äh, keskenduda tuleks ka Liibüas endas legaalsele migratsioonile, tuleb luua kaasaegseid töökohti, tuleb välja töötada kuidagi, tuleb töötada rände haldamismeetmeid ning keskenduda Äh, immigrantide kaitsele, äh, tuleb tagada äh, pagulaste ja varjupaiga taotlejate õiguste alalhoidmine. probleem on selles piirkonnas muidugi see, et Liibüa taolised riigid on ennast enam kas sihtriigid või transiidiriigid immigrantide jaoks, nii et väga oluline osa muidugi ka piirikontroll, kuivõrd äh, Liibüa kannatab täpselt äh, samamoodi ebaregulaarse rände probleemide all, mis nende enda ühiskonnale tekitavad tõsiseid raskuseid, äh, samasuguseid arenguid oleme näinud aga ka teistes Maagribi riikides, näiteks nagu Alžeeria või Maroko Liibüa näide iseenesest on huvitav, kuivõrd eh, esimest korda oleme me suutnud kokku panna üldise koherentse paketi, mis hõlmab kõiki rände eh, aspekte, teiste riikidega ei ole selles piirkonnas see läinud nii hästi, praegu ei ole me suutnud rände valdkonnas eh, paika saada piisavalt tugevaid partnerlusi ja mitmekesiseid partnerlusi selleks, et tegeleda probleemi kui tervikuga ja Euroopa Liit äh, on rõhunud äh, just nimelt äh, julgeoleku aspektidele läbi tagasivõtulepingute nõuetega, kuid küsimused, mis puudutavad liikuvust ja teisi rändeid mõjutavaid küsimus ei ole leidnud äh, piisavalt äh, tähelepanu Euroopa Liidu poolt. lõpetuseks, mida siis öelda? Mm, äh, tegelikult on väga suur võimalus Maagribi riikidega välja arendada koostöös ambitsioonikam poliitika rändevallas, tooksin teile kaks äh, mõtet siin esile, kõik, mis puudutab äh, kolmnurkset äh, arutelu Euro-, arenguid Euroopa Liidu, Maagribi ja Sahara aluste riikide vahel on äärmiselt oluline, see peab olema osa meie poliitikatest, sellega peaks arvestama meie rahastamisvahendite valikul ja rahastamispoliitikal laiemalt ja me ei peaks keskenduma Äh, ainult julgeoleku või turvalisuse aspektidele, rändega, rännet, ränne sõltub väga paljudest teistest aspektidest veel, peaks keskenduma rohkem inimeste liikuvusele, tuleb äh, rääkida äh, äh, ajutisest või, või nii-öelda ringrändlusest ja me peame leidma partnerlused, millest mõlemad pooled võidavad, suur tänu! Stavo scrivendo e quindi in ritardo. aitäh! ma tegin märkmeid ja seetõttu ma võib-olla ei suuda nii kiiresti järgmisele kõnele kõne, sõna anda, aga nüüd proua Paatse, palun. daamid ja härrad, härra Fiorello Provela, Corina Cretu, ma olen tõesti tänulik selle eest, et ma saan täna siin olla, see on väga suur au loomulikult eh, rändest kõnelemine on midagi, mis äh, meid, äh, rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni, mille heaks ma töötan, väga huvitab ja täna ma tahaksin kõnelda siis äh, vabatahtlikust rändest ja ka sellistest nii-öelda hallidest piirkondadest ja räägiksin sellist terviklikust lähenemisest rändele ja rände haldamisele õigusriigis, sest see on väga oluline samuti tahaksin rääkida nendest õppetundidest, mida me oleme saanud ühenduse arendustegevuse kaudu ning lõpetuseks räägiksin ka mõningatest probleemidest, mis meie ees seisavad niisiis, kõigepealt äh, alustaksin äh, vabatahtlikust ja sunniviisilisest rändest. ma tahaksin öelda, et äh, see vahe muutub üha ähmasemaks, sellepärast et jõud, mis rännet motiveerivad, muutuvad. härra Rosenburg alguses juba kõneles nendest tõmbe- ja tõukefaktoritest tegemist on lihtsalt äh, ühe konkreetse faktiga, mitte ainult probleemiga. kui me, me peaksimegi rändele lähenema palju laiemast vaatevinklist. kui me räägime äh, seadustest, siis äh, ränne hõlmab ka ümberasustatud isikuid, pak-, pagulasi ja inimesi, kes vajavad siis rahvusvahelise rände teenuseid kui me vaatame äh, mõtleme rändest, siis loomulikult tulevad pähe kohe äh, pagulased, tuhande üheksasaja viiekümne esimese aasta konventsioon ja mõned, äh, mis laiendas siis pagulase definitsiooni, aga samuti ka ümber asuma sunnitud isikud. tihtipeale Äh, äh, on äh, rände definitsiooniga kaasatud ka inimesed, keda otseselt ei kiusatata, aga aga kes on lihtsalt sunnitud lahkuma sellepärast, et nad elavad mingites katastroofi või konflikti piirkondades ja, ja see puudutab, siis see definitsioon hõlmab nii neid inimesi, kes on jäänud oma riigi piiresse kui ka läinud teise riiki. me võime samuti võime mõelda ka siis keskkonnatingimustest tingitud äh, rändele ja äh, seega võivad ka keskkonnategurid olla migratsiooni tõukejõududeks. Äh, keskkonnatingimustest tingitud ränne võib olla siis riigisisene, aga see võib olla ka siis rahvusvaheline, sest et keskkond järk-järgult lihtsalt halveneb ja inimesed võivad äh, äh, välja rännata ka siis äh, sellepärast, et keskkond on lihtsalt äh, halvenenud, see on ka üks äh, kohanemisstrateegia, mida nad võivad kasutada ja ka sellel võib olla nii positiivne kui negatiivne mõju. ja muide, suure, suurenev ränne võib samuti kaasa tuua keskkonna halvenemise, nii et, et tegemist on tõesti väga keerulise probleemiga ja on selge, et pikemas perspektiivivis keskkonnatingimused mõjutavad rahvastikurännet kogu maailmas kui me vaatame hinnanguid, mis on tehtud, siis me näeme alates tuhande üheksasaja üheksanda aasta, kahe tuhande seitsmenda aastani äh, üle kahe miljoni inimese kannatas erinevate katastroofide läbi ja varasemal aastakümnel oli see ainult üks koma kaheksa miljonit inimest nii et, et nagu te näete, selliseid ebaselgeid valdkondi on väga palju. nüüd, kui vaadata selle spektri teist poolt, siis äh, on inimesed, kes lihtsalt äh, vabatahtlikult rändavad, keda ei sunni selleks mingid välistegurid. tänaste hinnangute kohaselt kakssada neliteist miljonit inimest äh, on siis just nimelt sellised, on siis väljarändajad ja nende hulgas on siis ka võõrtöötajad, nende pereliikmed, kes moodustavad üheksakümmend protsenti rändajatest see vahe äh, siis vabatahtliku ja sunniviisilise rände vahel on tõesti muutunud häguseks. Äh, sotsiaalne ning majanduslik puudus on tõesti muutunud nii tõsiseks, et äh, paljud inimesed on sunnitud oma kodu jätma ja otsima paremat elu mujal Ja inimesel võib olla erinevaid põhjusi oma kodumaalt lahkumiseks aga väga raske on siis äh, liigitada neid erinevaid väljarändajate äh, gruppe, sest erinevate gruppide puhul tuleb kasutada erinevaid süsteeme. aga kõigil nendel äh, rühmadel on ka midagi ühised, need kõik on inimesed, seda ei tohi unustada. samuti peame meeles pidama ka seda, et kui me kõneleme rändest üldiselt, siis peame aru saama ka nendest eh, sellest, et paljud inimesed, kes siis välja rändavad, satuvad kuritarvitamise ja ekspluateerimise ohvriks. võin eh, võib öelda kas või inimkaubandusele. näiteks eh, meie organisatsioon leidis hiljuti tuhat sisserändajat, kes elasid ühes Euroopa Liidu liikmesriigis kohutavates tingimustes, neil ei olnud elektrit, mitte midagi Nad eh, olid Euroopasse meelitatud siis valede lubadustega, neile oli pakutud hooajalist tööd, eh, töölepinguid ja nõnda edasi, aga samas tunniti neid töötama kohutavates tingimustes varimajanduses. Eh, nüüd oma esimese punkti kokkuvõtteks siis vabatahtlik ja sunniviisilise ränne, ma tahaksin öelda seda, et me peame aru saama, et ränne on elu paratamatu koostisosa ja see mõjutab siis ühiskonna erinevaid tasandeid seetõttu Euroopa Parlamendi ja, ja Euroopa roll äh, siin tervikliku lähenemise väljatöötamises on väga tähtis. nüüd äh, teine punkt, et ei ole ühtseid standardeid rändevoogude haldamiseks, see ei tähenda, et mingeid standardeid üldse ei ole me räägime siin inimolenditest, inimestest, kellel on õigused ning ka äh, äh, mitmed rahvusvahelise õiguse dokumendid käsitlevad väljarändajate õigusi äh,. niisiis, tegemist on äh, õigusaktidega, mis kehtivad nende inimeste kohta meil on olemas äh, äh, siserändajatest töötajate, nende pereliikmete kaitse rahvusvaheline konventsioon näiteks äh, Äh, seal on ka paika pandud teatud standardid. mitmed põhimõtted ja äh, õigusaktid on seotud e-, selliste mõistete nagu erapooletust, mittediskrimineerimine, suveräänsus, koostöö, mittesekkumine, leevendamine ja nõnda edasi. paljud nendest põhimõtetest kehtivad ka katastroofiabi puhul rahvusvahelistest, rahvusvahelisest õigusest tuginevad kohustused äh, näevad ette ka seda, et katastroofi läbi kannatatuid tuleb siis koheselt aidata ja ka pärast siis katastroofi äh, tagajärgede kõrvaldamise faasis. Äh, inimestel on õigus humanitaarabine, aga siis rändajate rändajate puhul siin tuleb arvestada ebastabiilsusega. inimestele tuleb anda abi ning äh, kogu siis selle rehabilitatsiooniprotsessi käigus tuleb neid abistada. samuti tuleb rõhustada, et kaitse on peamiselt riikide kohustus, äh, riigil on kohustus äh, kaitsta kõiki inimesi, kes on nende jurisdiktsiooni all, samuti tuleb tunnistada seda, et rahvusvahelised organid võivad siis riike toetada selle ülesande täitmisel ja seda Äh, ka meie teeme läbi oma programmide ja projektide, me aitasime näiteks hiljuti Jeemenisse lõksu jäänud sisserändajaid, varustasime nad transpordiga, samuti aitame siis valitsustel parandada oma suutlikkust rändevoogudega toime tulla, siis teha seda inimlikul moel. Euroopa roll on jällegi väga oluline, Euroopa Parlamendi roll eriti nüüd, kus ähm, inimõigused on Euroopa Liidus äh, palju kindlamale alusele pandud pärast Lissaboni lepingu jõustumist. nüüd minu kolmas punkt, äh, see puudutab siis õppetunde, võib öelda, et äh, kui me arutame näiteks seda lüli keskkonna, keskkonna halvenemise, rände ja kliimamuutuste vahel, siis me oleme õppinud et me katastroofidele reageerimisest peame Äh, äh, tegelema ka rohkem nii-öelda korrigeerivate meetmetega, kuidas me saame seda teha läbi parema mõistmise, läbi varase tegutsemise ja planeerimise ning samuti katastroofi tagajärgede leevendamise teel. ja samuti kaasates siis rände arengustrateegiatesse, nagu siin ka kolleeg mainis. me me oleme äh, koos töötades äh, väga palju õppinud äh, selles, kuidas katastroofidele reageerida kuidas kliimamuutustega kohaneda läbi rände ja arengu. siin enne räägiti Magrebi riikidest, ma tooksin siin ühe näite konkreetsest tegevusest, mis puudutab kliimamuutustega kohanemisele läbi arengu ja rände. see projekt puudutab Egiptust, me toetame Egiptuse valitsuse jõupingutusi kohaneda siis veetaseme tõusuga Niiluse deltas on hinnatud viiekümne sentimeetrine veetaseme tõus kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks võiks kodutuks jätta ligemale kaks miljonit inimest. ja seetõttu me alustasimegi väga tihedat koostööd Egiptuse valitsusega selleks, et äh, suurendada teadlikkust siis nendest probleemidest, mis äh, veetaseme tõusuga kaasnevad ning äh, siin on, siit võib, see on seotud siis keskkonnatingimustest ajendatud rändega me ütlesime, et Äh, me saame siis oma plaane suunata ka arengupoliitika eesmärkidele, äh, selleks et siis äh, kaitsta just nimelt neid kaitsetumaid elanikkonnakihte, kes elavad siis Niiluse deltas. meil on projekt ka Hispaania ja Kolumbia vahel, mis siis pakub alternat-, alternatiivi, võimaldades siis äh, inimestel ajutiselt äh, töötada välismaal, kui nad on kannatanud looduskatastroofi jär-, tagajärjel. Need olid siis mõned näited, kui äh, praegu on Djiboutis käimas siis regionaalne kohtumine, kuidas siis rändevoogudega Põhja-Aafrikas toime tulla. Djibouti, Somaalia ja Etioopia on need riigid, kes siis just arutavad, kuidas teha koostööd selleks, et rändevooga paremini hallata, siis sellises regioonis, kus äh, selline ränne on väga äh, tõsine probleem. mida me saaksime koos teha, mida, millised on need vahendid tõhusaks reageerimiseks? ma teen väga lühidalt, see on minu ettekande viimane punkt raha saamine varases taastusfaasis on tihtipeale kõige raskem. alguses äh, on väga raske just selle katastroofi jaoks raha saada, aga pärast seda katastroofi arengut faasi seal on lihtsalt tühike tihtipeale siis katastroofi puhuks eraldatakse raha, aga see raha jõuab kohale liiga hilja, kui taastusfaas on äh, juba alanud ja see ei võimalda ära kasutada siis äh, neid äh, teadmisi, mida me oleme siis katastroofi likvideerimise faasis saavutanud ja ei võimalda ka tegeleda nende põhjustega, mis katastroofini on viinud. kaks päeva tagasi kui, kui tuldi välja siis konkreetse palvega, siis äh, rõhutati, et on väga oluline tagada järjepidevus abi ja äh, see oli äh, ületada see tühik või lõhe siis kriisi ja ülesehitustöö järel ja jään huviga ootama arutelu. Grazie. Eh, l'ultimo intervento. aitäh ja viimane kõneleja on härra Mora Benavente. Thanks uh, a lot for the invitation to you. suur tänu selle kutse eest, uh, proua Gretu ja, ja suur tänu Euroopa Parlamendile. tegemist on uh, minu jaoks suure au ja privileegiga. härra esimees, tänaseks on ilmselt kõik enam-vähem nõus sellega, et rändepoliitika peab endas äh, alati äh, hõlmama ka välispoliitilist äh, aspekti, piirikontroll ilmselt on vajalik ja positiivne nähtus, kuid sellega rännet ei kontrolli. inimesed, kellel ei ole juurdepääsu haridusele, kellel ei ole töökohtade osas kindlust, kellel ei ole töökohti, nendest ei hooli loomulikult äh, võtmetähtsusega on siin ka arengupoliitika, aga ega see ei muuda arenguid äh, rände päritoluriikides. välispoliitiliselt tuleb vastata kolmele küsimusele, et äh, välja selgitada, kuidas midagi parandada. kõigepealt esimene küsimus. kuidas me suhtume rändesse välispoliitilisest äh, aspektist? milline on välispoliitika ja rände vaheline seos? ja kolmas küsimus, kuidas me võiksime välispoliitikat äh, rändepoliitikas ära kasutada? esimene küsimus, kuidas me suhtume rändesse välispoliitilises kontekstis? peaasjalikult välispoliitika eesmärgiks on julgeoleku ja stabiilsuse tagamine, aga ka Euroopa Liidu huvide edendamine on eesmärgiks. kui me nüüd aga mõtleme sellele, et suur osa illegaalsest rändest on tihti just nimelt ohuks äh, julgeolekule ja stabiilsusele, on ilmselge, et välispoliitika peab olema osa rändepoliitikast. tänase kohtumise pealkiri on, et äh, rändevoogude taga on ebastabiilsus ja tihti räägitakse just nimelt äh, Äh, illegaalsest ebaregulaarsest rändest, sellepärast et kõik on nõus sellega, et legaalne, regulaarne ränne võib olla äh, väga oluline välispoliitiline, välispoliitiline hoob. Ameerika Ühendriikide süsteem praegu äh, tõmbab ligi meie kõigi kõige paremaid ja heldemaid päid, keskenduvad näiteks tudengitele, teadlastele ja nii edasi. ja tuleb tunnistada, et Ühendriikide äh, poliitika praegu on üks kõige paremaid instrumente, mis, mis neil on, aga mitte sellest me ei taha rääkida. me räägime praegu siin ebaseaduslikust või ebaregulaarsest rändest. ja nagu ma enne ütlesin, äh, massilised äh, rändelained tekitavad ebastabiilsust ja on ohuks julgeolekule ja, ja, ja sellega tuleb tegeleda, kuid selgitada tuleks siiski seda kahest aspektist Äh, erinevate äh, juhtumite puhul tuleb kasutada erinevat äh, välispoliitikat. julgeolek ähm, ja stabiilsus tähendavad erinevaid asju erinevates maailma piirkondades, näiteks mitmekultuurilises piirkonnas on ränne kui selline palju rohkem aktsepteeritud kui homogeensemates ühiskondades see, mida ühes äh, ühiskonnas peetakse ohuks mingil ajahetkel, ei pruugi seda olla teise äh, ühiskonna jaoks ja seda tuleb arvestada välispoliitika kujundamisel. ja teine kvalifitseeriv aspekt on see, et äh, kartused ja tegelikud ohud võivad olla ja tegelikult on kaks eri asja kuid jällegi, välispoliitikat tuleb kujundada, arvestades just nimelt eh, inimeste kartustega, sest seda nõuab teilt avalik, eh, avalikkus. toon ühe hiljutise näite jällegi Ühendriikidest. kuidas Arizona eh, suhtus hoopis teistmoodi Meksikost tulnud äh, Äh, rändesse ja võrdleme neid äh, Illinois, äh, Illinois või Chicago lähenemisega, tundub, et tegemist ei olegi ühe ja sama riigiga suhtumises. aga Mehhiko suunalise välispoliitika kujundamisel tuleb selle nii-öelda avalikkuse kartusega arvestada, arvestada sellega võib-olla isegi rohkem kui tegeliku ohuga nii et härra esimees, siin ongi see esimene seos, esimene küsimus, et kuidas me suhtume rändesse välispoliitika kontekstis. ja teine küsimus, mille ma esitasin, on äh, välispoliitika ja rände vahelised seosed. Äh, rändepoliitika põhimõtteliselt on äh, riigi sisepoliitika. riik võtab kasutusele erinevaid meetmeid selleks, et rännet kuidagi kontrollida läbi piirikontrolli või muu sellise, aga sellel poliitikal on muidugi ka välismõõde. ja rändepoliitika puhul võivad need mõjud olla tohutud ja seega seos on täiesti selge kahe poliitika vahel. on vaja välispoliitikat selleks, et kuidagi hallata siseriiklikke rändepoliitika mõjusid piiriüleselt nagu ma ütlesin, need tohu-, need mõjud piiriüleselt võivad olla väga suured, võib tekkida tõesti väga raske äh, probleem, äh, kahepoolne probleem, päritolu, transiitriikidega või regioonidevahelised äh, probleemid. viimase aasta jooksul oleme mitu korda näinud seda, et olukord võib väga kiiresti siht- ja päritoluriikide vahel teravaks muutuda pingete ja konfliktide allikaid on mitmeid äh, vastuvõtja ja äh, päritoluriigi vahel näiteks kui me, mõni meie Euroopa Liidu liikmesriik süüdistab äh, päritoluriike selles, et nad vastavalt äh, meie seisukohtadele ei, ei ole võtnud piisavalt meetmeid äh, neid ebaregulaarseid vooge kuidagi kontrolli alla saada, kuid mündi teine külg on selles, et päritoluriigi valitsused tõesti kasutavad ja kuritarvitavad ära tekkinud olukorda selleks, et äh, välja kaubelda endale siis kas kaubanduslikke, poliitilisi või strateegilisi äh, väiksemaid võite. me oleme näinud äh, sellise olukorra kujunemist mitu korda ja oleme näinud, et pinged kerkivad väga kiiresti, olukord halveneb ja tuleb reageerida väga kiiresti läbi välispoliitiliste kanalite selleks, et asja halvenemist, edasist halvenemist piirduda kuid üks konflikti, potentsiaalne konflikti allikas on veel ja siin tuleb vaadata iseendale näkku. nimelt meie ühiskondade või valitsuste suhtumine sisserännanutesse. ma ei räägi siin mitte ainult äh, üldisest ksenofoobilisest lähenemisest, vaid äh, konkreetsetest küsimustest, milline on sisseränna, milline on sisserännanutel juurdepääs äh, haridusele, tervishoiuteenustele ja nii edasi. kui ähm, äh, sisserännute olukord äh, sihtriikides halvaneb, siis jällegi pinged tõusevad väga kiiresti. näide, moslemi äh, päritolu inimesed Euroopas. ikka ja jälle pöördutakse Euroopa pealinnade poole islamiriikide saatkondadest, kus räägitakse siis äh, Mm, te tead isegi, millest ma räägin, äh, kõikvõimalike äh, kaebustega ja see tuleb kuidagi lahendada, sellepärast et osaliselt on tegemist juba sotsiaalse probleemiga, kuid et selleks, et need probleemid kuidagi õigesti lahendada, tuleb kaasata sellesse ka välispoliitika, tuleb kaasata ka päritoluriigid välja. vastupidisel juhul olukord jällegi läheb kontrolli alt välja. aga näide hoopis vastupidisest äh, võimalusest, ma olen rääkinud siin välispoliitikast ja sisepoliitikast ja vastastikusest mõjudest, kuid teinekord välispoliitilised kaalutlused on kõige olulisemad ja need üht või teistpidi äh, mõjutavad seda, kui, milliseks kujuneb äh, sisepoliitil-, siseriiklik rändepoliitika. nimelt, et kuidas need liikmesriigid Euroopa Liidus, kes ei ole tunnustanud Kosovot, kuidas nemad suhtuvad Kosovost äh, pärit immigrantidesse. sellepärast, et nendesse suhtuvad nad hoopis teistmoodi kui muudesse illegaalsetesse immigrantidesse. härra esimees, kolmas küsimus, kuidas me võiksime ära kasutada välispoliitikat äh, rände haldamisel? veel kord, kui teil tekib olukord, kus te arvate, et eh, julgeolek ja stabiilsus on ohus, siis hakatakse mõtlema loomulikult eh, kohe heidutavatele meetmetele. kuid rändepoliitikas on heidutamine märksa äh, raskem kui, kui tavaliselt heidutamispoliitika. siin ei tule muuta valit-, mõne valitsuse äh, Eh, seisukohti, kes on problemaatiliseks kujunenud, me räägime siin sadadest miljonitest inimestest, kuida-, keda tuleb heidutada ja veenda, kes eh, iseenese elu eest võitlevad, kes võitlevad oma õiguste eest ja oma huvide eest, nii et olukord on märksa keerulisem. ja sellepärast on vaja kõiki välispoliitika instrumente kaasata, kõigepealt vabakaubandus vabakaubandusel ei ole mitte mingisugust mõtet, kui me enda riikide kaitsesse kulutame miljoneid eurosid ja üritame siis nii-öelda jutumärkides päästa, kokku hoida äh, raha ja oma turge äh, seades piirid kaubandusele nende riikidega. Äh, abi, neljandaks äh, inimõiguste ja valitsemistava toestamine, jällegi see on üks välispoliitiline element, äh, mida tuleks nendes riikides järjest rohkem kasutada. kõigehõlmavad bilateraalsed kokkulepped iga üksiku riigiga, mis ei hõlmaks mitte ainult rändeaspekte, vaid ka kõiki teisi aspekte, kuidas pagulasi kaitsta ja nii edasi, selleks et vähemalt need konfliktid üle piiride ei leviks, kui need peaksid äh, kahe riigi vahel tekkima. regionaalne lahenemine. kõneleja ütleb, et tal on kõne aega otsas, aga äh, räägib siiski äh, Saheli kogukonnast, räägiti siin juba Magriibist, ma läheksin veel lõunasse, Sahel piirkond on see piirkond, kus ränne oli peaasjalikult esialgu põhjustatud perioodilisest äh, ja väga sügavast põuaperioodidest. kolleegil on siin raamat äh, kliimamuutuste ja, ja migratsiooni vahelistest seosetest. Äh, see rahvas on esimene rahvas, kes on nii-öelda kliimapõgenikud. aga pärast seda lahvatas konflikt, ebastabiilsus on äh, Äh, pidev nendes riikides, nad ei ole küll täiesti läbi kukkunud riigid, kuid selle serval. Euroopasse jõuab jäämäe tipp nendest inimestest. kahe tuhande kuuendal aastal äh, ainult üks äh, seitsmest Saheli piirkonna pire-, pagulasest jõudis Euroopasse, teised jäid antud piirkonda, nii et ebastabiilsuse oht seal on väga suur ja me peame mõistma, et äh, meil peab olema kõigehõlmav lähenemine selles piirkonnas, sest pärast äh, rändega kaasnevaid probleeme tõusetuvad kohe järgmised ter-, probleemid, terrorism, narkokaubitsemine, nii et meie strateegia peab olema, nagu ma ütlesin, kõikehõlmav. Euroopa Liit tegeleb sellega, kuid Euroopa Parlamendi poolne ähm, tagant utsitamine tuleks siin kindlasti kasuks. suur tänu! selle ettekande eest ja suur tänu, et te rääkisite meile oma kogemusest. aga nüüd siis aruteluks aeg, küsimused ja proua Lohpiiler. ja tänki ja voorsit-. et palju tänu, härra esimees, ma tänan kõiki eksperte, tegemist oli väga informatiivsete ja huvitavate ettekannetega siin algul mainiti, et äh, migratsioonipoliitika kolm sammast on väga olulised. kui me räägime välispoliitikast ja rändest, siis tuleb märkida, et teine sammas äh, Äh, nimelt äh, legaalne immigratsioon on väga oluline, aga seda, sellele ei ole üldse tähelepanu pööratud või on liiga vähe tähelepanu pööratud. Äh, see on aga väärt tähelepanu meie välissuhete arendamisel. teine punkt, mida ma sooviksin mainida, nii teie, härra Rosenberg, kui ka härra Benavente eh, seostasid rände eh, kliimamuutustega. Eh, proua Rosenburg rääkis kahest koma kahest miljardist inimesest, kes on sunnitud põgenema looduskatastroofide tagajärgede eest. prognoosid on väga erinevad, kui suur hulk inimesi tegelikult selliste tagajärgede all kannatab, seetõttu mind huvitaks, millised on need prognoosid, millest lähtub Euroopa Liit kui me keskendume olukorrale Magrebi riikides, siis ma tahaksin samuti rohkem informatsiooni. Kreeka teeb koostööd Frontexiga, et kindlustada piiri Türgiga. tagajärjeks on see, et tunduvalt vähem tuleb sealtkaudu illegaalseid immigrante. kas see on samuti oluline Euroopa Liidu suhetes teiste riikidega, näiteks suhetes Türgiga, millist mõju see avaldab, tegemist on naaberriigiga, kust tuleb äh, väga palju põgenikke, kolmkümmend protsenti poliitilistest põgenikest on just sellest suunast pärit eh, ja sellega ei ole Euroopa Liidu välispoliitikas veel üldse tegeletud. nüüd mul on küsimus proua Benaventole, te mainisite äh, rändtööliste äh, pere ja nende perekondade kaitsekonventsiooni juubelit, ma arvan, et me kõik teame väga hästi, et ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei ole selle kon-, äh, seda konventsiooni ratifitseerinud, kuidas te seda hindate? mis on kõige suuremaks takistuseks, miks Euroopa Liidu liikmesriigid äh, seda konventsiooni ei tunnusta? ja kui me töötame välja uut mandaati, Frontexi jaoks Euroopa piirikaitse parandamiseks, siis ma sooviksin näha, et parlament koostab komisjoni jaoks soovituse, kus on ette nähtud ka piirikaitseorganisatsiooni tegevuse hindamine, et et sealt tuleks selgemini välja inimõiguste kaitse. seni ei ole seda agentuuri otsese tegevuse eesmärgina mainitud. tänan. teine sõnavõtja on äh, proua Keller um,. Äh, suur aitäh, ma reageeriksin sellele, mida ütles härra Brünet. ma olen tõesti, seda ütles tegelikult ka härra Rosenburg, ma olen nõus sellega, et me peame rändega arvestama, kui me kõneleme arengust. sellega ma olen vägagi nõus. aga minu arvates ei ole väga tihedat äh, seost äh, transiidimaadeks olevate arengumaade ja rändevoogude vahel. seega ei ole mõtet anda arenguabi raha transiitriikidele, sellest pole mingit kasu, sellest see ei likvideeri rände põhjusi. nii et, et ma olen tõesti selle poolt, et me lülitame selle mm, äh, rändeaspektiga arengustrateegiatega, aga ma olen selle vastu, et me hakkaksime äh, arengule suunatud raha äh, eraldama Euroopa piiride kindlustamisele. hetkel seda kahjuks tehakse ma arvan, et parlament hoolitseb selle eest, et raha ikkagi hakatakse kulutama selleks, milleks seda oli mõeldud kulutada. siis siis siin mainiti veel vabakaubandust, mis äh, aitaks arengut ja äh, vähendaks ebastabiilsust. võib-olla ei peaks rääkima vabast kaubandusest, vaid õiglasest kaubandusest. õiglane kaubandus äh, on midagi sellist, mida saab arendada partnerite vahel, kes on võrdsel tasandil. kui me räägime aga vabakaubandusest Euroopa Liidu ja arengumaade vahel, siis on ju selge, et Euroopa Liit on siin tugevam partner, kes saab kõik hüved endale ja arengumaad kaotavad nii et, et me peaksime keskenduma pigem õiglasele kaubandusele kui vabale kaubandusele. loomulikult ka õiglane kaubandus on vabadusega seotud siis poliitikate ühtsus arengu vallas, seda, mis härra Rosenberg mainis, jah, see on väga oluline, sellepärast et meie, meie arengutegevuskavale ega ka rändetegevuskavale ei tule kasuks see, kui me äh, Äh, ekspordime relvi konfliktipiirkondadesse või vähendame jõukust sellistes piirkondades läbi oma kalanduspoliitika või äh, põllumajanduspoliitika, sellest või kas või selline näide, kus me saadame Euroopa Liidu äh, materjalid Saarasse ja võtame vastu energiat sealt, nii et, et midagi sinna tegelikult järgi ei jää nii et, et me peame arvestama ka sellega, millised tagajärjed meie poliitikatel on, see peaks olema meie peamiseks suunaks. inimõigustel põhinev lähenemine äh, peaks, seda peaks rohkem arvestama, paljudes liikmesriikides on kalduvus inimestele etteheiteid teha äh, vaata, vastavalt sellele, kui kasulikud need riigid on või kui, kui kasulikud rändajad on meie tööturule ja nõnda edasi aga ärgem unustagem, et sisserändajad on siiski inimolendid, neil on õigus oma kodumaalt lahkuda, neil on õigus taotleda asüüli. me peame arvestama nende inimõigustega ja seda tuleks teha ka meie arengupoliitikas, aitäh. Mauro. härra Mauro. Sì, grazie Presidente, ringrazio. palju tänu, härra esimees. ma tänan ka äh, kolleege Gretat ja Braverat. ma sooviksin rohkem informatsiooni avalduse kohta. suurim probleem Euroopas praegu seisneb selles, et meil ei ole tegelikult Euromet strateegiat. Barcelona protsessiga küll alustati Vahemere suunal tegevust Neil ei ole aga mingeid äh, instrumente oma äh, tegevuse arendamiseks ja äh, samuti ei ole neil mingeid võimalusi reageerida neile arengutele, mida te meile praegu kirjeldasite. mõned arvud mind siiski üllatasid, mida ma siin kuulsin mis puudutab just demograafilist kasvu, rahvastiku kasvu, just Magrebi piirkonna rahvastiku juurdekasvu, näib, et äh, meil on kaks võimalust. Äh, kõigepealt toetada majanduskasvu, tugevdada nende riikide majandust ja teiselt poolt, äh, kui me peame võtma nii palju Äh, immigrante vastu, kui, kui vähegi võimalik, siis meil tegelikult ei ole nendega toimetulemiseks vahendeid. me peame äh, sellele keskenduma ja mm, kui nende riikide majandus kasvab väga tugevalt, äh, siis kasvab ka nende riikide elanikkond ja tegelikult teeb see selle jälle tasa nii et äh, tegelikult, kui me kasutame ressursse majanduse arendamiseks, siis see ei pruugi tähendada, et me äh, lahendame nende riikide probleemid. Äh, kui me vaatame arenguid Tuniisias, Marokos ja Alžeerias ma sooviksin härra professor Brunel küsida, milline oleks siis õige äh, lähenemine, kui, mil määral me peaksime end avama, võimaldama kontrollitud sisserännet, millist, ma pean silmas konkreetset protsenti. ma tahaksin ka teada, kui palju me peaksime investeerima nende riikide majanduse arendamisse. kui me investeeriksime väga palju, näiteks Maroko majandusse, siis äh, tähendaks see konkurentsi suurenemist Maroko poolt Euroopa riikidega, äh, näiteks konkurentsi suurenemist Rumeeniaga. Äh, see omakorda no, oleks jällegi lühiühendus, see ei oleks lahenduseks mis puudutab ideoloogilist külge, siis ma tahaksin härra Brunel teada, milline oleks õige äh, tasakaalustatud lähenemine olukorra lahendamiseks? jah, tegemist on, eh. tegemist on väga raske küsimusega. kõigepealt äh, härra äh, Benavente ja seejärel härra Brune saavad sõna vastuseks aitäh, esimees. mulle esitati konkreetne küsimus, mida ma kahjuks, millele ma kahjuks ei saa vastata, sest äh, küsimus oli selles, et miks mõned Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole ratifitseerinud äh, migrantide ja nende perede kaitsekonventsiooni. see puudutab õigusküsimusi, aga ma tahaksin äh, kommenteerida proua Kelleri sõnavõttu, et ei tohiks äh, anda abi transiitriikidele. mina äh, leian, et transiitriigid on kahepoolsete suhete objektiks. vabakaubandus ja õiglane kaubandus, see on ka kõik Um, merci, uh, monsieur, madame les députés. härra Brune, suur tänu esitatud küsimuste eest. kõigepealt äh, toetam-, äh, pärit, transiitriikide toetamine ja abi andmine, võtame Liibüa näite, kuivõrd äh, Liibüa on selgelt transiidiriik, ei ole rände päritoluriik lisaks ähm, koostööle piirikontrolli osas saan teie märkustest selles kontekstis täiesti aru, on meil vaja ka eh, võtta arvesse see, et Liibüas ei ole praegu pagulaste kaitsesüsteemi, ei puudut-, ei ole ka kuidagi tagatud eh, tingimused eh, pagulaslaagrites ja mulle tundub ja komisjonile tundub, on vaja meile luua partnerlus ja arutelu poliitilisel tasandil, eh, mida siis loomulikult toetaks, toetataks läbi tehnilise abi andmise või ekspertteadmiste jagamise selleks, et selles riigis rajataks eh, pagulaste ja varjupaiga taotlejate õiguste kaitsesüsteem ning et et äh, austataks ka äh, sisserännanute põhiõiguseid äh, ja parandataks nende elamistingimusi. Euroopa Liit peab olema kaasatud olukorra arendamisesse, sest et ei saa pöörata pilku äh, sellelt, kuidas koheldakse pagulasi ja varjupaiga taotlejaid selles riigis eh, ja seal resideeruvaid eh, sisserännanuid. loomulikult ei saa pidevalt anda raha Liibüale Euroopa Liidu piiri kontrollimiseks, eh, selline lähenemine oleks natukene piiratud. See oleks väga piiratud tõlgendus nõukogu poolt antud mandaadile komisjoni pool, komisjonile härra Mauro küsimus äh, õige tasakaalu kohta on natukene vastamatu küs-, vastamata küsimus iseenesest. tuleb arendada kahte telge meie meelest. me peame osalt äh, koherentsuse huvides ja meie arengupoliitika huvides, aga teisalt ka majanduslikel põhjustel investeerima Maagrebi riikide arengusse vaat-, lisaks sellele, et tegemist on meie ettevõtete jaoks potentsiaalsete turgudega, on veel teisigi ilmselgeid põhjuseid, miks me peaksime toetama äh, näiteks äh, töökohtade loomist põllumajandus- või tööstussektoris nendes riikides ja leidma partnerlused, äh, millest mõlemad osapooled võidaksid, võidaks meie ettevõtlus ja et Maagrebi riigid oleks võimalus edasi areneda me oleme silmitsi äh, Aasia ja Hiina konkurentsiga näiteks tekstiilivaldkonnas ja sellele konkurentsiga võitlemiseks olekski meil vaja partnerlusi just nimelt Maagrebi riikidega. seda on meilt nõudnud äh, Euroopa ettevõtjad, olgu need siis Itaalia või Hispaania ettevõtjad, äh, ega nad laest ei ole võtnud otsust oma tehased Maagrebi riikidesse ümber kolida Äh, sellepärast, et äh, mõlemale poolele on sellest kasu. kasu on sellest nii Maagrebi riikidele kui ka Euroopa ettevõtlusele. kas peaks äh, rohkem rää-, toetama legaalset rännet nendest riikidest, loomulikult seda on liikmesriigid juba teinud, näiteks Itaalia ja Tuneesia on äh, Äh, Hispaania ja Maroko, Hispaania ja Tuneesia üsna varsti sõlmivad, on sõlminud ja sõlmivad äh, tööjõulepingud, tegemist on täiesti legaalse immigratsiooniga sellisel juhul, selleks et katta vajadus meie liikmesriikidest äh, tekkinud töökäte järele. Nende kokkulepetega siis tagatakse ka sisserännanute Äh, õigused ja nende õiguste kaitse. see on suund, mille suunas peaks võib-olla natukene intensiivsemalt edasi liikuma, sellepärast et äh, on ilmselge, et Euroopa Liidus on töökäsi vaja, äh, praegused demograafilised arengud viitavad sellele väga selgelt, me teame, et kahekümne viienda, viiekümnendaks aastaks on meil oluline puudus nii kvalifitseeritud kui ka äh, Äh, lihttööjõust äh, ja Maagrebi riigid on meie loomulikud partnerid äh, taolise legaalse immigratsiooni arendamiseks. Um, härra Rosenburg soovis sõna veel. aitäh ma tahaksin rääkida kõigepealt sisserändajate õigustest nagu te teate, teisipäeval kohtusid Tripolis Euroopa ja Aafrika riikide juhid ja leppisid kokku uues partnerluses, Euroopa Liidu Aafrika partnerluses, mis muuhulgas sisaldab ka terve lõigu siis rände äh, tööhõive ja muu kohta ja ränne ja tööhõive on pandud ühte paketti, aga see tegelikult ei olegi nii oluline. oluline on see, et see selle partnerluse raames töötati välja ka tegevuskava, mis äh, nüüd siis äh, sõnaselgelt kinnitab, et Euroopa Liit ja Aafrika arutavad äh, sisserändajate õigusi, täpsemalt siis sisserändajate inimõigusi, seda siis partnerluse raames toimub dialoog ja selles küsimuses tehakse koostööd. see on esimene kord, kui midagi taolist juhtub. asi puudutab loomulikult Euroopas olevaid sisserändajaid, aga ka Aafrikas olevaid sisserändajaid, nagu me täna hommikul teada saime, on selliseid inimesi veel rohkem. ning selle koostöö raames siis nüüd räägitakse ka sisserändajate inimõigustest, näiteks kas siis Liibüas või mõnes muus Aafrika riigis, äh, kus need õigused võib-olla on ohus ja olukorda saaks parandada. minu arvates on tegu väga olulise poliitilise sammuga edasi, me peame seda äh, tulevikus ära kasutama selleks, et neid asju üksikasjalikult arutada. teiseks äh, vastaksin proua Lohpilleri küsimusele, mis puudutas äh, rändevoogude suurust, mida on põhjustanud kliimamuutused ja keskkonna halvenemine ja selle, nende, nende voogude suundumuste kohta. nagu te teate, komisjonil endal ei ole võimekust äh, koguda andmeid selliste rändevoogude kohta, me tugineme nendele andmetele, mida on kogunud rahvusvahelised organid nagu IMO ja teised. ma tahtsin öelda seda lihtsalt, et kuigi meil ei ole suutlikkust neid andmeid koguda, me tõesti investeerime selle suutlikkuse tugevdamisse ja me oleme nüüd loonud siis AKV sellise seirekeskuse, tegemist on suure projektiga, kümme miljonit eurot Euroopa Arengufondist on sinna läinud ja see rändeseirekeskus, mida muide hakkab ka juhtima IMO, võimaldab meil siis tulevikus saada täpsemad ja põhjalikumad informatsiooni rändesuundumuste kohta, samuti arvude kohta ja ka teiste rändega seotud küsimuste kohta. aitäh! Sì, prima di lasciare la parola alla collega Cretu per una conclusione, volevo... enne kui ma annan sõna kolleeg Kretule lõppsõna jaoks, sooviksin ma proua Patsale siiski veel sõna anda. vabandust, ma ei tahtnud teid vahele jätta. Eh, no ei ole midagi. ma lihtsalt tahtsin vastata mõnedele küsimustele mis puudutavad äh, hinnanguid äh, kliimamuutustest äh, põhjustatud rändajate hulka. mul on siin mõned raamatud, kahjuks mul ei ole neid nii palju, et kõigile jagada, aga te võite neid tasuta alla laadida meie veebilehelt. niisiis. siin viidatakse siis erinevatele hin-, hinnangutele Äh, praegu me räägime äh, miljonitest ja järgmise viieteistkümne aasta jooksul peaks neie arv oluliselt kasvama, aga meil tõesti ähm, on vaja tõenditel põhinevaid hinnanguid selleks, et inimeste teadlikkust tõsta, see on äärmiselt oluline. ning mis puudutab siis seda äh, regulaarset rännet, siis ma äh, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me viisime Euroopa Parlamendi jaoks läbi siis äh, uurimuse kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis, see uurimus on samuti kättesaadav, samuti viisime läbi uurimuse, kus me võrdlesime Euroopa Liidu liikmesriikide poliitikat siis äh, äh, lihttööliste äh, rände kohta. mis puudutab nüüd äh, võrdtööliste ja nende perede kaitsekonventsiooni, siis äh, meil on olemas ka see ratifitseerimine juhis, mis, mis näitab ka, millised takistused on, tihtipeale need ei ole juriidilised, vaid poliitilised. tegemist on takistustega, millega saab tegeldada, läbi, tegeleda, läbi on viidud ka uurimus äh, kahe minu kolleegi poolt, äh, kes äh, uurisid siis kahtekümmet seitset Euroopa Liidu liikmesriiki ja neid takistusi ja võimalusi, mis nendes riikides eksisteerivad, aitäh! suur tänu, ma tahaksin äh, tead täpsemalt, millised on äh, teie seisukohad regioonides äh, leiduva migratsiooni osas, näiteks Aafrikas on äh, riike, mis äh, on samuti lähteko-, äh, sihtkohtadeks, näiteks Liibüa. see on ju osaliselt seotud ka kindral Gaddafi Pan-Aafrika poliitikast tema nimelt on öelnud, et iga Aafrika kodanik on ühtlasi ka Liibüa kodanik, mis tähendas seda, et iga Aafrika kodan-, kondlane võis vabalt Liibüasse rännata ja seal oma elukoht luua. kujunes sellest tõsine siseriiklik probleem Liibüasse, mis on mõneti üle kandunud nüüd selleks, et et Liibüast on suurenenud ränne Euroopasse. kas me ei peaks mitte regioonide vahelist, äh, eriti päritoluriikide ja regioonide vahelist äh, koostööd toetama, majandus, äh, kodanikuühiskond, migratsioonipoliitika ja nii edasi ja kui me peaksime seda tegema, milliseid instrumente tuleks kasutada? ja teine küsimus, kas mitte ei peaks meil olema mingisugune alaline konflikti lahendamise süsteem paigas? vähemalt nende riikide jaoks, kes on Euroopa Liidu naaberriigid, et, et kriise ennetada või siis lahvatanud kriise konkreetsetes piirkondades edukalt lahendada. Monsieur Brunet. Thank you. härra Brunet uh,. On your first question, I think it's uh,, it's in the Teie esimese küsimuse kohta ütleksin, et tõepoolest oleks kasulik välja töötada need vahendid ja mehhanismid, mis uh, oleksid suunatud siis koostööle riikide vahel Põhja-Aafrikas ja ka siis äh, Saharast lõunasse jäävas Aafrikas mõningad äh, meetmed Põhja-Aafrika riikides on juba käivitatud, aga neid tuleb veel arendada ning äh, on Euroopa Liit saab selles äh, nii-öelda kolmepoolses koostöös olla tõhus. Põhja-Aafrika riigid on huvitatud oma naaberriikide arengust ja Nad on huvitatud, et piirkonna riigid oleksid stabiilsed, halvenev julgeoleku äh, olukord nendes riikides on neile otseseks ohuks ja nad saavad aru, et nad peavad investeerima mitte ainult oma piiride julgeolekusse, vaid ka naaberriikide arengusse. ka meie Euroopa Liidus äh, oleme äh, otseselt mõjutatud siis sellest ebastabiilsusest meil on siin konkreetsed huvid Magrebi riikidega mm, välja töötada rohkem arengule suunatud meetmeid, just nende riikide arengule suunatuid meetmeid. meil on vaja intru-, instrumente, mis võimaldaksid meil teha koostööd kolme riiki, eh, kolme liiki riikidega, siis Euroopa Liidu riikidega, Magrebi maadega ja siis eh, eh, saarast lõuna poole jäävate Aafrika riikidega me peame just äh, siis tegelema probleemidega, välja töötama uuenduslikke projekte ja ma ütleksin, et selles valdkonnas on väga suur potentsiaal. suur aitäh! härra Rosenburg, vastake palun lühidalt. jah, meie arvates on ka oluline vaadata äh, Aafrika äh, Liidu suunas, kes oleks meie oluliseks partneriks selles protsessis. Aafrika liidu koordineerimisel on ka Aafrika regionaalsed majandusühendused tegutsenud väga aktiivselt, üritanud edendada inimeste vaba liikumist oma regioonis. Neil on kõigil olemas vastavasisulised protokollid, kogemused ning kui me kõneleme Aafrika partneritega sellest, siis nad vaatavad Euroopa kui eeskuju poole kui nad äh, soo-, suudavad luua Aafrikas samasuguse liikumisvabaduse, nagu meie oleme loonud Euroopas, siis nende arvates see annab panuse mitte üksnes arengusse, nagu meie puhul, vaid äh, pakub ka alternatiive inimestele, kes muidu lahkuksid Aafrikast. ja kui neil õnnestub näiteks Euroopa Liitu naabruses asuvatesse riikidesse minna, riikidesse, kus austatakse inimõigusi, siis, siis neil tõesti on alternatiivid rände vallas. president Gretu. ja nüüd proua Gretu. suur aitäh, ka mina tahaksin teid tänada väga huvitavate sõnavõttude eest. me käsitlesime tõesti väga olulist teemat me puutume sellega kokku iga päev. ma ähm,, ma ei, peatuksin äh, äh inimeste vool äh,, rahu in-, me räägime siin ajude äravoolust, me peaksime pöörama rohkem tähele, rohkem tähelepanu kvalifitseeritud inimestele, päritolumaadele äh,, ja vaatama, milliseid oskusi eh, sisserändajad omandavad välismaal. siis veel need rahasaadetiste probleem, eh, see raha, mida siis inimesed välisriigist kodumaale saadavad, seda peaks kasutatama vaesuse vähendamiseks ning sellises riikides, päritoluriikides siis majanduse arendamiseks. härra Mauro ei ole enam siin, aga see on üks probleem, mis meil on ka Euroopa Liidu siseselt. Eh, viimastel aastatel on eh, rahasaadetised arengumaadesse eh, vähenenud, kuigi siin olevad sisserändajad ei ole koju tagasi läinud. see on ka probleem. lisaksin veel, et arengu aspektist leian ma, et Euroopa Liit peab parandama arengu rahastamise vahendeid, eriti arengukoostöö rahastamisvahendeid, Euroopa Arengufondi, humanitaarabi selleks, et tõhusalt äh, reageerida sellisele sunniviisile, äh, sunniviisilele väljarändele või nagu me nimetame, näljapõgenikele. Äh, me peame parandama ka abi tõhusust, ma siin juba mainisin mitmeid vahendeid ja programme ning samuti leian ma, et me peaksime rõhutama, kui oluline on tegeleda kõige kaitsetumate sisserändajate kihtidega, gruppidega lapsed ja naised. riigid peavad hoolitsema selle eest, et kehtest-, et koheldakse siis äh, mittediskrimineerimispõhimõtet, et äh, sisserändajatest naistel on võimalik äh, pääseda tööturule, et nende õigusi austatakse ja lapsed, kes on siis äh, sisse rännanud, peavad äh, saama juurdepääsu haridusele, tervishoiule. ma tänan teid veel kord ja ma loodan, et meil on võimalus seda arutelu äh, jätkata oma komisjonides ning ma, ma loodan, et meil õnnestub anda oma panus sellesse küsimusse. veel kord suur aitäh! Passiamo al secondo punto, scambio di vedute. jah, palju tänu, nüüd me saame asuda teise punkti juurde äh, arvamuste vahetus äh, härra Peter äh, Feithiga, Euroopa Liidu eriesindajaga Kosovos. no grazie a lei, cara collega Cretano. Buona giornata. Salve.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 Bene. Proseguiamo con il... Äh, hea küll, järgmised kolleegid, läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. nagu ma juba ütlesin, äh, on meile külla tulnud arvamuste vahetuseks Euroopa Liidu eriesindaja Kosovos äh, härra Peter Feit. lubage mul kõigepealt härra Feiti tervitada. härra Feit on mitu korda käinud äh, meie komisjoni ees äh, ja, ja tema külaskäikude sagedus äh, on peegelduseks sellele, et olukord Kosovos on endiselt keeruline. kaheteistkümnendal detsembril toimus Kosovos valimised, esimesed valimised pärast Kosovo poolset iseseisvuse väljakuulutamist, nagu te teate, Euroopa Liit saadab Kosovo oma, Kosovos oma valimisvaatlusmissiooni, see näitab seda, kui oluliseks me peame seda äh, Äh, märkimisväärset äh, demokraatlikku hetke selles riigis. suur tänu, härra Feit, et te tulite oma kogemusi ja teadmisi meiega jagama. me oleme vägagi huvitatud äh, arengutes riigis, nii et annan teile ka kohe sõna Thank you very much, Mr. Chairman. suur tänu, härra esimees. Grazie mille, ütleb härra Feit. suur au taas kord ehm, pöörduda teie juhtimise all väliskomisjoni poole. lubage mul isiklikult tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et parlament on nii kiivalt jälginud ja toetanud arenguid Kosovos. Euroopa Liidu eriesindajana Kosovos tuleb mul tunnistada, et et äh, meie partnerid Kosovos kohapeal on märganud Euroopa Liidu toetust ja huvi. ja see annab tugevat tuge Euroopa Liidu häälele äh, Kosovos. Äh, presidendi kohusetäitja Kaczynski kirjutas kirja Euroopa Parlamendile, kutsudes üles parlamenti saatma Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon tulevastele valimistele ja meil on väga hea meel, et seitse parla-, Euroopa Parlamendi Äh, saadikut liitub meie ametliku delegatsiooniga äh, kaheteistkümnendal detsembril valimiste päeval. see saadab äh, väga olulise sõnumi välja Euroopa Liidu toetuse kohta demokraatlikele arengutele ja demokratiseerumisprotsessile Kosovos laiemalt ning selle valimisvaatlusmissiooni seisukohad omavad suurt kaalu nii riigi kodanikele kui ka piirkonnale laiemalt ja samas vaimus äh, tuleb tõlgendada ka Ulrike Lunatšeki, teie raportööri kula-, külaskäiku piirkonda eelmisel nädalal, see oli tugev signaal, mille parlament välja saatis. Äh, Pristina, Pristina äh, iidset linna külastades koos saime me välja saata tugevad toetusavaldused, aga esitada ka vajalikku kriitikat selleks, et toetada laiemat Euroopa perspektiivi, eh, sealhulgas sellistes valdkondades nagu näiteks kultuuripärandi kaitse ja vähemuste õiguste kaitsmine, mis on Euroopa Liidu väärtuste eh, lahutamatud osad, mida me igal pool üritame toetada. see külaskäik eh, leidis suurt huvi eh, ja vastukaja eh, meedia, Kosovo meedias, proua Lunatšek käis ka Põhja-Kosovos, kus ta näitas üles parlamendi eh, huvi kõikide Kosovo kogukondade vastu. härra esimees, me oleme väga lühikese aja jooksul näinud Kosovos ja Kosovo lähistel väga olulisi arenguid, kõigepealt öö, ennetähtsaega, tähtaegsete valimiste väljakuulutamine, äh, komisjoni eduaruanne, viisa äh, lihtsustusprogramm ning meie pidevad jõupingutused Serbiaga läbirääkimiste haldamiseks, kõik need küsimused äh, on olnud väga olulisteks arenguteks Euroopa Liidu kasvava rolli osas Kosovos. kui lubate, siis alustaksin kõigepealt valimistest mis praegu äh, selgelt Kosovos äh, poliitikat domineerivad. pärast äh, Kosovo Assamblee laialisaatmist kuulutati välja ennetähtaegsed valimised, tähtajaks seati kaheteistkümnes detsember. tegemist on esimeste üldvalimistega, mille Kosovo uued riiklikud institutsioonid on korraldanud. Need valimised on väga oluline võimalus näidata demokraatia tugevnemist, vaatamata väga lühikesele ajale on äh, rajale saadud valimiste ettevalmistav töö ning äh, valimiskampaania on käivitunud. ma olen rõhutanud seda, kui oluline on kõikide kogukondade kaasamine ning äh, minu ametkonnad on äh, toetust avaldanud erinevatele kodanikuühiskonna äh, organisatsioonide mm, programmidele toetamaks noorte ja vähemuste ning nägemise kaotanud inimeste valimisaktiivsuse suurendamiseks. me, meie jõud tegelevad tihedas koostöös Kosovo politseijõududega, Eh, ning valimiskomisjoniga enne valimisi. kuigi loomulikult OSCD, kellega me te koostööd teeme, ei saa oma mandaadi alusel olla valimisvaatlusmissiooniks valimispäeval endal meie ametkonnad eh, koordineerivad eh, niinimetatud diplomaatilist valimisvaatlusmissiooni, üle saja rahvusvahelise diplomaadi ja ametniku tuleb Kosovosse Äh, koostame erinevad meeskonnad, kuhu kuuluvad nii minu ametkonna liikmed kui ka erinevate organisatsioonide esindajad Pristinast äh, ja rahvusvahelisest organisatsioonidest, kes asuvad siis kas Pristinas või mujal. ja ma tahaksin siinkohal tänu avaldada liikmesriikidele nende väga selge toetusavalduse eest. liikmesriigid on suhtunud äärmiselt positiivselt ähm, eriesindaja koordineerivasse rolli ning see on jälle kord näide Kosovole sellest, kuidas Euroopa on vägagi huvitatud demokraatilistest arengutest Kosovos. loomulikult äh, ootame äh, me teie delegatsiooni liitumist meiega lähipäevil. ma eeldaksin, et järgmine valitsus äh, hõlmaks endast vähemalt kahte Kosovo-Albaania erakonda ning loodetavasti liituvad nendega ka Kosovo serblaste esindajad. kui selline tulemus saavutataks, siis oleks see suureks aluseks nende suurte väljakutsete lahendamisel, mis Kosovo ees täna seisavad. minu, oma sõnumis erakonna juhtidele olen ma öelnud täiesti selgelt, et järgmine valitsus peab olema puhas valitsus sellepärast et äh, ausalt öeldes, nagu te teate, on Kosovo poliitilisel eliidi, eliidil tõsine imagoprobleem, Serbiaga suhted ei ole head äh, ja, ja tuleb need küsimused äh, arutellu võtta. lisaks äh, puhtusele peab olema see valitsus ka tõhus, üks kõige suurem väljakutse riigile täna on sotsiaalmajanduslikud olud. majanduskasv on olnud aeglane, mille aluseks on olnud peamiselt avaliku sektori investeeringud, kuid need investeeringud ei ole täna jätkusuutlikud. töötuse määrad on kaks korda kõrgemad kui mujal regioonis, peremajapidamiste sissetulekud väikesed ning vaesus väga levinud, see kõik peab muutuma. järgmine valitsus peab parandama ettevõtluskeskkonda ning parandama investeeringute Ähm, suunamist. see eeldab äh, energia, kaevandus- ja telekommunikatsioonisektorites äh, struktuurseid muutusi, on vaja äh, karmi maksupoliitika, eelarvepoliitikat ning tuleb peaasjalikult ähm, kord majja saada õigusriigi põhimõtete täitmisel. puhas, usaldusväärne ja tõhus valitsus, kellel on värske mandaat, on heaks eeltingimuseks äh, ka edasisteks arenguteks Kosovo suhetes Euroopa Liiduga. peamine äh, fookus äh, siin peab lasuma Euroopa Liidu poolt toetatud Serbiaga pidevatele dialoogidele valimised muidugi tähendavad praegu seda, et äh, see dialoog ei saa täies mahus käivituda enne valimiste toimumist ja ilmselt ei saa see toimuda enne uut aastat, kuid ma olen veendunud, et Kosovo on valmis nendeks dialoogideks. paremad äh, arusaamised, äh, parem teineteise mõistmine Washingtoni ja Euroopa Liidu vahel on andnud head alused ka selleks dialoogiks Kosovol on väga selged seisukohad selle protsessi osas ja väga selged miinimumnõuded. kuid nad on valmis äh, selles dialoogis keskenduma ka äh, üldistematele teemadele, teemadele, mis puudutavad äh, nende enda rahvaelu parandamist, riigi funktsioneerimist nendes piirkondades, kus praegu arutelud on jooksnud ummikusse. ma eeldan, et edasiminek on võimalik äh, nendes piirkondades, kus äh, Serbia peaks äh, tänu oma suurele ma-, tihedatele majanduslikele, kultuurilistele sihetele säilitab oma, suudab, suudaks säilitada oma sidemed Kosovoga, kui, eriti valdkondades, kus need sidemed tänaseks on katkenud. härra esimees, ma olen veendunud, et edasiminek on võimalik määrava tähtsusega Kosovo ja rahvusvahelise üldsuse jaoks aga on Põhja-Kosovo piirkond. siin on väljakutsed suured. kuid pööraksin siiski teie tähelepanu märksim-, märkimisväärsele arengule, mida me oleme näinud mujal Kosovos. veel eelmisel aastal oli prognoos, et uued Iberi äh, jõe vasakul kaldal asuvad äh, administratiivsed üksused ei suuda vee peal püsida, kuid äh, need omavalitsused täna öö, töötavad väga hästi ja serblased on nendesse samuti kaasatud. loomulikult nende töö ei ole öö, lõpusirgel, kuid positiivne on see, et Kosovo on õigel rajal. ma mõtlen siin öö, omavalitsuste öö, Äh, juhtidele erinevates piirkondades, kes on silmitsi väga suurte väljakutsetega, kuid kujundavad tänast Kosovot nii, et äh, sellest oleks, äh, tõusetuks mingisugune kasu. ma mõtlen ka tavalistele valijatele, kes praegu kaaluvad, mida nende hääl tähendab selle nädala esmaspäeval kohtusin uue Serbia poliitilise erakonna esindajatega, kes samuti kandideerivad valimistel ning ähm, nemad eeldavad, et Serbia valijate hulk äh, on äh, suur. ja muutuseid on näha ka Põhja-Kosovos. ning äh, ka seal on võimalikud lõunale sarnased muutused. kuid see ei saa olema kiire ega lihtne protsess. põhjas on Kosovo serblaseid, kes tahaksid osaleda poliitilistes protsessides, kuid on sattunud vägivaldse hirmutuspoliitika ohvriks nende poolt, kes teenivaid, teenivad äh, stagneerunud poliitilise olukorra huve samuti on põhjas aga ka Kosovo serbe, kes tahaksid Kosovoga jalule seada majandussuhted, kuid nad peavad vastu seisma nendele kurjategijatele, kes teenivad leiba nõrga õigusriigi arvelt. see nõuab nendelt aga veendumust ja vaprust, see eeldab ka seda, et Kosovo valitsus äh, ulatab äh, terekäega oma Serbia vähemuse suunas Kosovo rahval on õigus äh, tegelikule demograaf-, demokraa-, de-, demokraatlikule valikule, täna neil seda ei ole. on ebarealistlik eeldada, et kõik öö, äh, järsku üleöö oleksid valmis osalema valimistel. kuid me ei luba, me ei saa lubada granaatide kasutamist või öiseid öö, äh, hirmutamiskõnesid härra esimees, nagu ma aru saan, siis alles eile võttis teie komisjon vastu otsuse paralleelsete struktuuride lammutamiseks Kosovos, ma tervitan seda avaldust. religioossed ja kultuursed küsimused on minu tegevuse fookuses jätkuvalt ja mul on hea meel märkida, et mõõdukat arengut oleme näinud ka nendes valdkondades. tänu osaliselt Äh, minu tegevusele ja tänu härra Dimitrokopolus äh, ja Euroopa Liidu vahendaja Dimitro, Dimitrokopolusele on äh, meil õnnestunud edasiminekut tagada. Serbia ortodoksi kiriku uus patriarh, kui on tagatud julgeolek Kosovo politsei poolt, seda koostöös äh, EULEX-i missiooniga, on andmas väga positiivset äh, värvingut. see, et äh, religioossed pühakohad, nende kontroll läheb üle KFOR-i jõududelt Kosovo politseijõududele, on positiivne areng. kui me käisime külaskäigul proua Lunatšekiga seal piirkonnas, kuulsime näiteks ka seda, et linnakeskused äh, lähevad, äh, kontroll läheb üle ametivõimudele ning äh, tagasi on pöördunud ka kirikujuhid ja võimalik, et isegi klooster alustab, Munga klooster alustab uuesti tegevust. Euroopa Liidul on mängida väga oluline roll, Euroopa Liidu väärtused, ootused peaksid olema nii Belgradi kui ka Pristina jaoks äh, motiveerivaks jõuks. Euroopa Liidu demokraatia, julgeoleku ja majanduslike võimaluste põhiväärtuste äh, rakendamine on jäänud soiku äh, Põhja-Kosovos ja Euroopa Liidu õigusriigi missioon EULEX on hakanud aga asju ka seal muutma tahaksin rõhutada ka laiema rahvusvahelise üldsuse jõupingutusi selleks, et äh, saada juurdepääsu projektidele, mis äh, tagaksid Põhja-Kosovo kodanikele sotsiaalmajandusliku arengu. ja lisaks tahaksin ma rõhutada ka, et vastavalt vestlustele kohalike inimestega, et isegi need, kes täna ei ole veendunud Kosovo iseseisvuses, on sajaprotsendiliselt kindlad, et nad tahavad oma perekondadele ja endale tagada turvalisuse. Euroopa Liidu poolt äh, soodustatud dialoog aitab kindlasti kaasa normaliseerumisprotsessile ning toob kaasa edasimineku ka Põhja-Kosovos. härra esimees, õiged olid sõnad, et äh, dialoog äh, peaks Kosovo ja Serbia tooma lähemale Euroopa Liidule. mõlemad äh, riigid peavad astuma julgeid samme meie suunas edasi, kuigi nad on jõudnud teel erinevale kaugusele, kuid tasuta lõunaid ei ole ja see tee on konarlik. komisjoni äh, viimane eduaruanne Kosovo kohta oli tasakaalustatud ja realistlik hinnang olukorrale võimu detsentraliseerimises, vähemuste õiguses ning näiteks politseitöös on äh, olnud märgata edasiminekut, kuid on veel väga olulisi valdkondi, kus palju on ära teha, näiteks nagu korruptsioonivastane võitlus, kohtusüsteemide toestamine ning meediavabaduse tagamisel. Pristina on praegu samuti läbimas äh, suurt õppeprotsessi nii-öelda seoses viisa liberaliseerimisega. viisavabastust või viisalihtsustussüsteemi ei anta headele õpilastele, on väga konkreetsed tehnilised nõuded, mida tuleb täita. Kosovo on täna hakanud mõistma seda, et Euroopa Liit on liikmesriikide ühendus, millel on väga selged pro-, Äh, praktilised äh, küsimused. kuid selles küsimuses tuleb tunnistada, oldi suhteliselt äh, üllatunud Pristinas ja, ja pettunud eduaruande antud lõigus. seisukoht on, et rahvusvaheline üldsus oleks pärast rahvusvahelise kriminaalkohtu otsust pidanud olema paindlikum nimelt kohus otsustas, et iseseisvuse väljakuulutamine ei läinud rahvusvahelise õiguse sätete vastu. Kosovo elanikud on veendunud, et nende äh, jätkuvad jõupingutused äh, oma riikli, riikluse äh, kaitsmise nimel on, väärivad konkreetseid auhindu. Nad arvavad, et neid peab kohtlema teistmoodi kui nende naabreid hiljutine rahvaküsitlus näitas seda, et nende Kosovo äh, inimeste arv, kes arvavad, et Euroopa Liit nad avasüli vastu võtab, on kukkunud kümnele protsendile. me kõik oleme ilmselt kursis äh, sellega, et milliseid ohte toob endaga kaasa äh, natsionalismi ja skepsise mm, leviku lubamine. me, me ei saa lubada stagnatsiooni kuid me oleme näinud Balkani teistes piirkondades sedasama. nimelt, et kui Euroopa Liit on oma seisukohtades selgesõnaline, kui äh, motiveerivad, äh, motivatsioon on antud selge ja, ja rahvas usub seda, siis on edasiminek ilmselge. kui me arvame, et meie huvides liikmesriikidena ja Euroopa Liiduna äh, on Kosovos äh, näha stabiilse ja rahumeelse olukorra väljakujunemist, siis on meie huvides äh, olla positiivsed äh, ja pragmaatilised oma lähenemises. ma loodan, et ilma oma üldiste põhimõtete ohtu seadmiseta on meil võimalik leida lahendusi, millega tuua Kosovo lähemale regionaalsetele ja Euroopa võrgustikele. kaubandus on näide sellisest valdkonnast, kus areng on positiivne kõigi jaoks, Kosovo jaoks, piirkonna jaoks ja meie äh, soovi jaoks äh, abi äh, nüüd, abi andmine muuta investeeringuteks ja loodetavasti me suudame toestada Kosovo ekspordivõimet. meie Euroopa pereliikmetena peame olema järjepidevad oma tegevuses. meie kriitika peab olema klaar äh, taoliste äh, riikide suhtes, nagu seda on Kosovo, kuid ka meie poliitikad peavad olema selgepiirilised. sellepärast, et Kosovo kaks miljonit kodanikku vaatavad suure huviga seda, mida me lubame ja võtavad meie lubadusi ja aga ka meie kriitikat tõsiselt. härra esimees, Kosovo ei kujuta tänaseks mitte enam äh, julgeolekuohtu, vaid äh, majanduslikku, äh, tegemist on majandust ja ühiskonda puudutavate küsimustega nüüd juba selle riigi puhul. pärast valimisi on selle piirkonna eesmärgiks äh, tagada areng ja ka areng Euroopa suunas. me peame sellest hetkest kasu lõikama. on Euroopa Liidu huvides see, et Eh, Kosovo oleks meie veendunud partner. ma olen veendunud, et Kosovo võib eh, kujuneda ja kujunebki edukaks partneriks Euroopa Liidu jaoks. suur tänu, et kutsusite mind täna komisjoni ette, veel kord suur au minu jaoks ja suur tänu ka teie jätkuva huvi eest Kosovo ja Kosovos toimuva vastu. ja nüüd siis eh, ootan suure huviga teiepoolseid märkuseid Bene, abbiamo una lunga lista. hästi, eh, meil on nüüd prim... meil on väga pikk sõnavõtjate nimekiri. kõigepealt saab sõna raportöör proua Lunatšek, palun. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada härra Veit, Feiti selle sissejuhatava sõnavõtu eest. ma toetan selle iga sõna eriti seda sõnavõtu osa, kus te rõhutasite tugevalt Euroopa Liidu rolli ning seda, mis äh, Kosovos hetkel kohapeal toimub. ja aitäh, et mainisite ka seda külaskäiku ja ma tahaksin öelda, et see külaskäik oli tõesti selline, mille käigus ma õppisin väga palju, väga huvitav oli näha, et mošeed renoveeritakse, et ka õigeusu kirikud renoveeritakse ja et äh, õigeusu äh, kiriku vaimulik, kui ta linna läheb, siis inimesed teda tervitavad nii et, et äh, seda on väga, et äh, Kosovo muutub jällegi selliseks, nagu ta oli varem, seal kõneldakse kolme keelt, isegi türgi keelt. Äh, lootuse sisendamise mõttes oli see külaskäik tõesti väga huvitav või veel üks teine teema. me kohtusime kodanikuühiskonna esindajatega, me kuulsime äh, ühest inimesest, kes korraldab igal aastal dokumentaarfilmide festivali. on olemas Jugoslaavia ajast veel vana kino, mis on kümme aastat olnud tühi ja nüüd tahetakse seda renoveerida, et seal neid festivale korraldada. me kõnelesime ka linnapeaga ning tõstatasime selle küsimuse, et linna ajaloo seisukohalt oleks tõesti oluline see kino renoveerida ja mitte uut ehitada nii et, et ma tõesti loodan, et ka selles valdkonnas on juba mingi edusammud toimunud, kui me järgmine kord Pristinasse läheme. aga nüüd äh, konkreetsemate asjade juurde, mille lahendamine võib-olla ei ole nii kerge, kuigi ka see Kiro küsimus pole kerge kõigepealt ma tahaksin teid tänada, et te väga selgelt äh, andsite mõista, et viisarežiimi liberaliseerimine on asi, mis on Euroopa Liidu ja Kosovo suhete keskmes praegu mina ja mitte ainult praegu, vaid ka varem äh, olen olnud seisukohal, et äh, Kosovo ja Kosovo kodanike küsimus, äh, see, et, et noored inimesed muutuvad üha isoleeritumaks, sest et viieteistkümnendaks detsembriks on nad selles regioonis ainsad, kes ei saa vabalt reisida. ma arvan, et millised on tagajärjed, seda pole mõtet hakata siin korralda, kordama Äh, inimestele tundub, et rakendatakse topeltstandardeid. nii ei tohiks olla. tahaksin härra Feidilt küsida, et kas äh, teil on mingeid äh, hiljutisi uudiseid olukorra kohta nõukogus. eile oli meil siin Belgia välisminister, kes ütles väga selgelt välja, et me peame oma riikide avalikkusele seda ideed kõigepealt äh, müüma. Moa, proua Malmström äh, võib-olla järgmisel nädalal siis äh, loob võimaluse viisadialoogi alustamiseks valimiste kohta nüüd. aitäh selle eest, et te väga selgelt ütlesite välja, et järgmine valitsus peab olema puhas valitsus inimesed kardavad jällegi, et hääletustulemusi võltsitakse, et panna, et inimesed hääletavad näiteks äh, surnute äh, valimiskaardidega välismaal elajate eest hääletatakse. kas äh, te näete mingit võimalust, et, et näiteks Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioon ja, ja teised suursaadikud näiteks, kes Pristinas on, äh, kas äh, kõik need inimesed ei saaks väga selgelt mõistanda, et just eriti nendes punktides, kus möödunud valimiste ajal toimus võltsimisi, et seal pööratakse valimiste toimumisele eriti palju tähelepanu. ja kui valimiste käigus esineb pettusi, siis see mõjutab ka suhteid Euroopa Liidu ja uue valitsuse vahel. minu arvates oleks äärmiselt oluline andma, anda inimestele seda tunnet, jah, me võime hääletada. E, e, meil on tõesti, e, väga palju on selliseid noori Euroopa-meelseid inimesi, kes kindlasti tahaksid jõuda parlamenti Te ütlesite väga selgesti välja, et selline isolatsioonitunne tekitab inimestes iso-, äh, rahvuslikumaid meeleolusid. Te rääkisite ka energeetikast. Kosovo paiskab äh, tonnide viisi äh, tuhka õhku ja minu meelest äh, uue jaama ehitamise plaan on praegu Maailmapanga taha kinni toppama jäänud, sellepärast et uued kivisöel töötavad jaamad ei ole võib-olla kõige paremad, aga ikkagi. veel üks asi äh, Põhja-Kosovo osas. ma näen, et Euleksi missioon on seal teinud edusamme mulle jäi mulje, et Altemanjak on väga pühendunud oma ülesannete täitmisele. ma arvan, et Euliaksil on praegu ainult kuus personaliliiget, kes ka elavad Põhja-Kosovos. et äh, te ütlesite, et põhjas on ka inimesi, kes tahavad valima minna Äh, kuidas on seal Tadži ja Serbia valitsuse mõjuga praegu? minul noh, on selles suhtes sellised kahtlased tunded, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Kukan. suur aitäh, esimees. härra Feit, suur aitäh selle äh, olukorra analüüsi eest, minu arvates oli see väga objektiivne samuti hindan ma väga seda tööd, mida te seal teete, olukord on keeruline, teie töö on tõesti väga paljunõudev ja vastutusrikas. ma olen nõus raportööriga, et kõige olulisemaks teemaks Euroopa Liidu ja Kosovo suhetes on praegu viisarežiimi liberaliseerimine nii et, et mida varem komisjon sellel teemal dialoogi alustab, seda parem, sest mitte keegi ei saa eitada, et kosovolasi diskrimineeritakse võrreldes siis teiste Lääne-Balkani riikide elanikega. ma tean, et olukord on keeruline, aga me peame alustama siiski viisarežiimi osas millegiga nagu te ütlesite, poliitiline olukord Kosovos enne valimisi on keeruline ja võib-olla muutub isegi veelgi keerulisemaks. on uusi erakondi, sisemisi arenguid on toimunud ka traditsioonilistes erakondades ning see kõik muudab olukorra veelgi keerulisemaks mul on ka mõned küsimused äh, valimistel osalusprotsendi kohta. siin pakutakse välja erinevaid prognoose. milline oleks teie prognoos? Äh, tuginedes siis valimiskampaaniale ja sellele, kuidas seda läbi viiakse. serblaste osalemine valimistel raportöör esitas juba küsimuse selle kohta. Te oma sõnavõtus ka mainisite seda natukene, aga võib-olla te suudaksite öelda, kuidas te näete tulevast serblaste osalust Kosovo institutsioonides? veel üks küsimus, mida ma ei oskagi päris täpselt sõnastada. ma ei saa seda väga härrasmehelikult sõnastada, aga parem on esitada see küsimus siiski praegu kui kunagi hiljem. see puudutab valimiste regulaar, korrapärasust. me hindame diplomaatilisi vaatlejaid. ma loodan, et need delegatsioonid Euroopa Parlamendi poolt on ka väga esinduslikud. aga kui meil ei ole neid rahvusvahelisi vaatlejaid nende puudumine valimistel, kas teile ei tundu, et äh, võib korduda Albaania stsenaarium? me teame, milline on olukord Albaanias, kui keeruline see on. mida te arvate, kuidas me saaksime tagada selle, et, et nii ei läheks Kosovos. ma olen teiega täiesti nõus, et pärast valimisi on vaja Kosovol valitsust, mis keskendub täielikult sellele väga keerulisele olukorrale, mis riigis valitseb. nii et, et mis tahes eh, tülid valitsuse ja opositsiooni vahel muudaks äh, olukorra väga raskeks. Äh, valitsusel oleks ju väga keeruline, kui ta peab pärast äh, valimisi ka veel igasuguste juriidiliste probleemidega tegelema nii et, et uus valitsus peaks ikkagi suutma keskenduda ainult riigis valitseva olukorra lahendamisele, tegelema tööpuuduse ja muude teemadega, mida te mainisite. kas on Äh, mingeid ettepanekuid selles osas, äh, kuidas seda probleemi lahendada, aitäh! aitäh! kas te soovite vastata? Äh, ma lisaksin veel ka oma küsimusega ja see puudutab siis õigusriiki. me teame, kui oluline on tunnistada seda, et kuritegevus on, äh, läbib kogu Kosovo ühiskonda. kui äh, või mil määral äh, kuritegevus takistab poliitikat, ma tean, et ma tean, kuida-, on olukord majanduses, kuivõrd levinud on selline ebaseaduslik või poolseaduslik käitumine? ning äh, serblaste kogukonna suhtumine valimistesse? kas nad kavatsevad osaleda? täiesti uskumatu. mida siis äh, serblased arvavad valimistel? ja härra Panseri soovib ka küsimust esitada. aitäh ja aitäh, härra esimees, ma kõigepealt äh, sooviksin teid äh, tänada äh, selle eest, et te kirjeldasite meile olukorda nii objektiivselt. seda skeptilisem ma aga olen Kosovo arengute suhtes. edu on väga aeglane saabuma, seda nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka õigusriikluse küsimustes, rääkimata kuritegevuse olukorrast riigis. siin on väga palju puudujääke õigusvaldkonnas, mis puudutab Kosovo põhjaosa, siis äh, siin on näha väga väikest edu, kõik areneb liiga aeglaselt, ma olen teiega nõus paljudes punktides Kosovo avalik arvamus näitab samuti praegu, et äh, eur-, mm, Euroopa Liidu suhtes on tugevnenud skeptilised meeleolud. Euroopa poliitika Kosovo suunal on olnud ka vastuoluline. ma sooviksin teada, milline on teie hinnang sellele? parlamendis on viis riiki, kes ei tunnusta Kosovo sõltumatust. minu arvates äh, me keskendume praegu liigselt viisaküsimusele, see on oluline küsimus, aga on ka väga palju muid äh, asju, millega tuleks tegeleda. meil peaks olema Kosovo suhtes selge poliitika. siit ka minu küsimused kas te olete nõus sellega, äh, mida ma äh, arvasin, võib-olla tegelikult ei peakski nii skeptiline olema? ja äh, siis need, need positiivsed eesmärgid, äh, mis on püstitanud proua Ashton, mm, kuivõrd reaalsed need on? Äh, positiivne on vähemalt seegi, et praegu on kosovolaste ja serblaste vahel tekkinud kontaktid. kontaktid on loodud, see on kahtlemata kasuks kogu riigile. see aga praegu räägitakse järjest rohkem ka eh, sellest, et eh, serblastele ei lähe eriti korda, mis Kosovos praegu saab, serblased tahavad jõuda eh, kõigepealt Euroopasse, see võib aga Kosovo arengut pidurdada kohalike omavalitsuste valimiste ajal ma käisin seal ja ma nägin seal äh, no, äh, probleemide kuhjumist. Äh, kõik on kõikide probleemidega tahetakse korraga tegeleda Euroopa Liiduga, NATO-ga, kõige muuga. siin peaks tegelema asjadega süstemaatilisemalt ma tahaksin ka teada, kas te tõepoolest äh, loodate, et need parlamendivalimised äh, on läbipaistvad, kas nendest võib loota positiivset signaali? kas need poliitilised jõud, kes võidule tulevad, tõepoolest kannavad ka poliitilist vastutust Kosovo eest? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Suur aitäh! Aitäh! aitäh äh, suursaadikule äh, selle äh, väga hästi struktureeritud ja sidusa ettekanne eest. mulle avaldas see suurt muljet ja see oli väga huvitav. mul on kaks küsimust. esimest puudut-, esimene puudutab poliitilisi küsimusi ja teine majandust. kas te võib-olla kõneleksite pisut rohkem praegusest poliitilisest ja majanduslikest suhetest Kosovo ja naaberriikide vahel. me kõnelesime sellest suhetest Serbiaga, mis on kahtlemata keerulised äh, ilmselgetel põhjustel, aga kuidas on olukord teiste naaberriikidega, näiteks suhet, suhted Albaaniaga? ning teine küsimus, see puudutab siis majandust Te kõnelesite majanduse olukorrast Kosovos. Äh, Äh, te mainisite üsna sünge pildi, olukord on äh, pessimistlik, te rääkisite, et vaja on investeeringuid. ma kõnelesin hiljuti ühe Poola politseinikuga, kes oli mõned aastad Kosovos. tema ütles, et mina ei saa aru, kuidas riik suudab ellu jääda või toimida, kust ta sissetulekut saab, kust riigi sissetulek tuleb minu küsimus äh, puudutab siis, äh, äh, millised on need valdkonnad, kus teie arvates majandus võiks areneda, aitäh? viimasena saab sõna härra Tänak. härra esimees, suur tänu. eriesindaja mina käisin ka hiljuti Kosovos ja jagan kolleegide seisukohti osati, aga kõike seda nägin ma ette juba varem, olgu sellega, nagu sellega on. minu konkreetne küsimus äh, esitan selle Montenegro raportöörina puudutab see ka ju teisi regiooni riike. nimelt äh, Kosovost on palju äh, sisepõgenikke mustlaste, aškaaride ja egiptlaste seast. Äh, mida on Kosovo teinud selleks, et need kogukonnad saaksid tagasi pöörduda Kosovosse? ilmselt serblaste tagasipöördumine ei ole väga tõenäoline, aga võib-olla mõned teised äh, vähemusrahvused saaksid tagasi pöörduda ja milliseid jõupingutusi on siis tehtud nende kolme äh, kogukonna jaoks? see oli viimane küsimus ja nüüd on siis aeg vastusteks. Äh, suur tänu, härra esimees suur tänu ka saadikutele, väliskomisjoni liikmetele nende küsimuste ja laialdase toetuse eest, vähemalt nii tõlgendan teie seisukohti mina. ma üritaksin kuidagi oma lühikesi vastuseid struktureerida ja paneksin need nii-öelda peatükkidesse, mille ma ise ka oma ettekandes välja tõin esialgu nimelt, et keskendume praegu e, tulevastele valimistele, mitu küsimust esitati selle kohta, kuidas neid ette valmistatakse, kuidas neid läbi viiakse ja mis on tõenäoline valimistulemus. teiseks peatükiks siis see, et milliseks kujuneb olukord pärast valimisi, mida Äh, valitsus äh, seab poliitiliseks prioriteediks, kuidas lahendada majandusega seonduvad küsimused ja lõpetuseks paar küsimust siis ka viisarežiimi kohta. me anname endast hetkel kõik äh, selleks, et välja saata sõnumeid selle kohta, et rahvusvaheline üldsus on võtnud kirbule need valimised ma teen väga tihedalt koostööd Ameerika Ühendriikidega, kes äh, on suunanud Kosovosse märkimisväärseid summasid valimisvaatluse tagamiseks. ja kokkuvõttes äh, kohalikud vabaühendused sealhulgas, kes on koondunud ühendnimetaja demokraatia alla Euroopa Liidu jõupingutused, Ameerika Ühendriikide tegevus ähm, peaks viima siis selleni, et umbes viis tuhat inimest ähm, positsioneeritakse valimisjaoskondadesse ja mitte ainult valimisjaoskondi ei vaatle me, vaid äh, jälgime siis ka äh, hääletuskastide transporti meie vaatlejad on ka häälte lugemiskeskustes kohal ning äh, vaatleme siis ka seda, mis saab edasi äh, valimiste osas esitatud kaebuste osas. eksperdid on välja kujundamas juba esialgset analüüsi selle kohta, kuidas toimub äh, ettevalmistav töö, kui, et kas tegemist on seaduspäraste ettevalmistustega ja praegu eksperdid on küll olnud äh, vägagi positiivselt meelestatud. ühte tahaksin aga öelda, nimelt äh, valijate nimekiri ei äh, ole kaasajastatud. peaasjalikult sellepärast, et valimised kutsut-, kutset-, eh, kuulutati välja alles hiljuti ja aega pole olnud ja väga palju ilmselt ähm, on äh, nimekirjas neid inimesi ka, kes on tänaseks meie seast lahkunud või lahkunud riigist. nii et aga on ka palju selliseid inimesi, kes on riigi tagasi pöördunud ja seega ilmselt valijate äh, hulk on suurem, kui me arvame enamus äh, tänaseks surnud inimesi on nimekirjast küll jah välja võetud, kuid, äh, kuid nende nimekirjadega ei ole jõutud nii kaugele, kui me oleksime soovinud. natukene riskantne on siin ennustada, mis valimisprotsent saab olema, valimisosalusprotsent saab olema kas viiskümmend protsenti või isegi kõrgem, see oleks teretulnud. nagu te isegi teate, palju sõltub ilmast aga selge on ka see, et äh, mis puudutab Serbia valimisi, siis äh, nende seast äh, loodame küll jõe lõunakaldal suurt osalusprotsenti, loodetavasti vähemalt niisama suur on osalus, kui Serbia kogunud omavalitsuste valimistel eelmisel aastal see oleks siis äh, märksa suurem kui kahe tuhande seitsmendal aastal äh, registreeritud äh, osalusprotsent üldvalimistel. nüüd serblaste osalus mm, põhja poolel, kordan seda, mida ütlesin alguses, ma kahetsen väga seda, et paralleelstruktuurid Põhja-Koosovos ja, ja paralleelselt ametikohti hoidvad linnapead põhja pool on üles kutsunud valimiste boikoteerimisele, see ei ole küll teretulnud, see ei vasta Euroopa Liidu põhimõtetele, olete seal ilmselt nõus ja president Tadetši äh, äh, seisukohad selle kohta, et äh, kui kohapeal midagi muutuks, äh, siis dialoog Brežneviga katkeks, see on üllatav, mis ta ütleb, sellepärast et tegelikkus koha peal sõltub ju ometigi kodanikest, äh, mitte valitsustest. seda on oluline siin märkida. Euroopa Liit on oma seisukoha selgelt välja öelnud, kui kodanikud äh, äh, nõuavad demokraatlikke muutusi praegu siis Põhja-Kosovos, siis ei ole küll ükski valitsus see, kes peaks astuma sellisele arengule vastu, te olete minuga ilmselt nõus. nii et ilmselt põhjas tabab meid ähm, pettumus. Need kontaktid, mis meil on paigas põhja poolega, räägivad sellest, et on isegi inimesi, kes tahaksid seal luua uue poliitilise erakonna üks poliitiline juht äh, sattus kolm korda oma enda kodus aias granaadirünnaku ohvriks, tema pereelu on ohus, tema enda elu on ohus ja selline asi on äh, vastuvõetamatu. loomulikult äh, valimiste võltsimine on väär, aga väär on ka see, et Kosovo Albaania eh, esindajad eriti on eh, valimiste võltsimisest rääkinud juba veel enne, kui valimised toimuvad ja see tekitab igasuguseid kõhklusi, lööb inimeste veendumuse vankuma ja võib asjad pöörata hoopiski vales suunas lisaks sellele on poliitikuid, kes jagavad äh, lubadusi, mis on täiesti ilmselgelt äh, täitmatud. Äh, ma ei tea, lubatakse, et palgad tõusevad kolmkümmend, viiskümmend protsenti, see oleks küll väga kena, aga seda ei kanna Riigikassa välja. eriti vaadata seda, milline on Kosovo taolise riigi eelarve nii et üldkokkuvõttes ähm, valimiste ettevalmistamise kohta ütleksin nii palju, et ähm, äh, oleme graafikus, ei ole mingisuguseid viiteid sellele, et äh, peaks tekkima valimiste rikkumisi või äh, võltsimisi. LDK Kosovo suuruselt teine poliitiline erakond on tänu uutele juhtidele natukene ellu ärganud ja ilmselt kampaania tänu sellele tasakaalustub. aga loomulikult tõuseb siis ka oht äh, ähm, ebareeglipärasustele, aga ma ei taha siin kurja kuulutada, vastupidi, äh, toetudes eelmise aasta omavalitsuse valimistele Äh, olen ma veendunud, et need valimised täidavad rahvusvahelised kõrgeimad standardid ja teie valimisvaatlusmissioon saab ka omapoolse hinnangu niipea kui võimalik pärast äh, valimiste päeva toimunule anda. nüüd siis, äh, kui lubate, paari sõnaga uue valitsuse ees seisnevast ja eriti esiti, esitati eraldi küsimusi majanduse kohta. Kosovo majandus peab oma konkurentsieelist ära kasutama, no millised need eelised on? Kosovol on väga suur noorte inimeste hulk, kes on valmis ettevõtluseks Mm, palgaootused on madalad, Kosovol on ka maavarasid, mineraalvarasid, Kosovo asub geograafiliselt Kagu-Euroopa piirkonna keskmes ning minu meelest ei ole küll ühtegi põhjust, mis peaksid takistama Kosovol ja Kosovo majandusel kasvada ja jõuda sellisele tasemele, mida me oleme näinud mujal Euroopas. kuid selleks läheb aega. kõigepealt peab läbitama erastamisprotsess äh, elektrienergia ja jõujaamade sektoris ning äh, Euroopa Komisjon äh, on pööranud selles osas teretulnud tähelepanu Kosovo A vana Äh, jõujaama keskkonnaohtudele. see peaks järgnevatel aastatel äh, siis äh, käigust maha võetama ja ma eeldan, et priva-, et erastamisprotsess viib nüüd siis uue kaasaegse jõujaama ehitamiseni, mis saab nime kandma Kosovo C suhted äh, ülejäänud piirkonnaga, olen rääkinud Serbiaga suhetest, Albaaniaga suhted, nagu te mm, isegi aru saate, on äh, head ja lähedased ka majanduse, majanduslikus mõttes. Albaania on äh, väga oluline Kosovo partner, Albaania on toetanud Kosovot mitmeti, sealhulgas poliitiliselt on toetanud Kosovo jõupingutusi maailmas laiema tunnustuse saamiseks on terve rida kaubandussuhteid juba paigas, kuid kahjuks tuleb tunnistada, et äh, ka varimajanduses on äh, teatavad sidemed loodud. seda tuleb küll äh, pinevalt jälgida Kosovo ja Albaania vahel inimeste liikumine ning loomulikult Albaania on andnud Kosovole võimaluse äh, Eh, Kosovo kodanikele anda välja passid, kui olukord eh, viisa lihtsustusrežiimiga ei lähe nii, nagu ette on nähtud? ma olen eh, härra esimees ja härra Panseri märkustega nõus, jagan teie muret nimelt, et organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni määrad on väga kõrged. tahaksin veel kord siin lisada, et me ei peaks üle korda üle dramatiseerima. tegemist ei ole ainult Kosovole omase probleemiga, kahjuks oleme näinud sarnaseid arenguid ka mujal piirkonnas Euroopa Liidu õigusriigi arengut toetav missioon äh, on suur, kaks tuhat inimest, äh, iga päev tegeleme me siis kohtuinstantside, politseiametkonna ja ülejäänud äh, süsteemi ahela nõustamise ja toetamisega. kiiremad küsimused on kindlasti kohtusüsteemi toestamine kuid arengut äh, on näha, tegemist on tohutu investeeringuga Euroopa Liidu poolt. aga ei piisa sellest, et tuuakse välja nõrkused ja puudused Kosovo institutsioonide puhul. me teame ju, et äh, samas äh, me oleme teinud tohutuid investeeringuid äh, Euroopa kaitse ja julgeoleku suurima missioon, suurimasse missiooni EULEX missioonijuhti olen ma üles kutsunud äh, tagama rohkemaid tulemusi, et juurdluste arv äh, suureneks ja et ähm, äh, tõsiste kurjategijate süüdimõistmine ka suureneks ja et EULEX-i missioon oleks Põhja-Kosovos senisest rohkem esilnähtavam ja ausalt öeldes mind äh, julgustab äh, Euleksi juhtkonna poolt tehtu just nimelt selles suunas. loomulikult euroskepsis levib, härra Pantseri ka sellele viitas, aga võib-olla peaksin selgitama oma varasemaid sõnu. mitte ei ole ei ole vähenenud Euroopa Liidu suunaline toetus Kosovol kümnele protsendile, vaid see on vähenenud kümne protsendi võrra, nii et kuuskümmend kaks protsenti nüüd toetab Euroopa Liitu. see on võib-olla natukene julgustavam teie jaoks. aga sellist allapidist trendi me küll ei tahaks näha. ja siit ma jõuan nüüd viimase punkti juurde, viisalihtsustus ja kui lubate, hoidun kõikidest kommentaaridest, mis võiksid äh, tähendada seda, et ma tikun vastutavate volinike tööpõllule. kuid ma tahaksin rõhutada seda, et äh, me peaksime igal juhul ja iga hinna eest olema järjepidevad äh, selles, mida me räägime, sellepärast et äh, tihti on praegu nii, et äh, esmaspäeval üks volinik räägib ühte asja, järgmisel päeval teine volinik järgmist päeva, ühe riigi välisminister räägib üks päev ühte, järgmise riigi oma teine päev teist. asi ei ole selles, et asjad lähevad keerulisemaks, Aiva, ja et, ja et Euroopa perspektiiv ei ole automaatselt tagatud. sellest saavad kõik selles regioonis isegi aru aga sellised kiired äkilised muutused ja teineteisele vastukäivad signaalid on alustalasid kõikuma loovad, löövad. härra Tšanek, kes küll on saalist lahkunud ise aga küsis ähm, mustlase, aškali ja egiptlaste vähemuste tagasipöördumisvõimaluste osas. Ähm, ta peaks liitma siia ka need inimesed, keda sunnitakse tagasi pöörduma valitsus praegu on tagasipöördujate jaoks integratsiooniprogramme välja kujundamas, äh, seda koostöös Euroopa Komisjoniga ja komisjoniga saavutati kokkulepe nimelt Kosovo ametkonnad on täitnud oma endale esi-, neile esitatud tingimusi. kogu see tagasipöördumisprotsess, olgu ta siis vabatahtlik või peale surutud, on raske ja keeruline, sellepärast et Kosovos ei ole majandussektoris praegu pakkuda nendele inimestele erilisi võimalusi. eriti mustlaskogukond muidugi on eriti haavatavas olukorras. kuid äh, üldine sõnum, mille mina välja saadaksin, on see, et mina Euroopa Liidu eriesindajana koos, äh, üheskoos minu teise ülesandega, mis, mis äh, viib mind kontakti teiste rahvusvaheliste esindajatega Kosovos, sealhulgas Ühendriikide esindajatega, jälgivad olukorda igapäevaselt, annavad abi ja nõu ja üritavad tagada selle, et vähenduste õiguseid kaitstakse jätkuvalt. ja mina oma mandaadi jätkudes äh, pean seda küsimust äh, tulevikus kindlasti prioriteediks. suur tänu, härra esimees! Äh, suur tänu, härra Feit! Äh, väga põhjalikud vastused, väga huvitav. ja ootame teid jälle külla, et äh, saaksite meid ka tulevikus hoida kursis Kosovos toimuvaga. Yes, Ms. Makava is there. I, I want just say hello. Thank you. Thank you. It was very interesting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 Bene, eh, allora eh, relatsioon teil on onorevole. väga tore, nüüd me siis jätkame. Eh, meil esineb proua Makovei ja räägib Moldova valimist vaatlustest kahekümne kaheksandal novembril Äh, toimusid parlamendivalimised, me saad, äh, seal olid mitmed parlamendisaadikud vaatleja rollis, valimised olid pluralistlikud äh, ja vastasid Euroopa ja rahvusvahelistele standarditele. delegatsiooni juhtis proua Makovei ja ta oli nii lahke, et oli nõus ka meie juurde tulema, et tutvustada meile toimunut. aitäh, esimees, me olime siis äh, valimisvaatlejateks äh, Moldova Vabariigis, meid oli neli ja ma tahaksin tänada neid kolleege, kes minuga koos valimisi vaatlesid ja samuti tahaksin tänada sekretariaati abi ja toetuse eest, mida nad meile osutasid me käisime kolmekümne ühes äh, valimisjaoskonnas nii Kiš-, Kišinjaos kui ka mujal. kõigepealt äh, tahaksin öelda, et meie arvates olid vali, valimised korrapärased, professionaalsed, läbipaistvad ja õiglased. Need olid professionaalselt ette valmistatud Äh, avalik ringhääling äh, oli kogu kampaania ajal väga tasakaalukas, äh, valimiskomisjon oli samuti väga avatud ja õiglane, kõik istungid toimusid avalikult, kohal olid meediaesindajad, vabaühendused. samuti olime tunnistajaks väga heale valimiskampaaniale, mis kutsus inimesi üles valima minema, inimestele saadeti koju kirju, kus oli siis kirjas äh, valimisjaoskonna number, kuhu nad peavad, ja aadress, kuhu nad peavad minema. Äh, samuti pilootprojekt oli äh, olemas tsentraliseeritud elektrooniline valijate register, seda aitas rahastada Euroopa Liit ja me nägime ka, kuidas see toimis osalus oli kõrge, kuuskümmend protsenti, seda võib teada kõrgeks, kui arvestada, et viimase kaheksateist kuu jooksul on toimunud juba kolmed valimised selles riigis. tahaksin öelda ka, et umbes kuuskümmend tuhat inimest hääletas välismaal ja see on ka suur arv. kakskümmend erakonda kandideerisid, üheksateist sõltumatut kandidaati, kokku oli kolmkümmend üheksa kandidaati siis äh, äh, hääletusnimekiri oli tõesti väga pikk. Äh, eeskirjade rikkumisi esines vähe, mitte rohkem kui teistes riikides teiseks tahaksin kõneleda siis esialgsetest järeldustest. Äh, koos, me äh, olime seal koos OSCE Parlamentaarse Assamblee teles, delegatsiooniga, härra Donino Pitsula juhtis seda ja Euroopa Nõukogu äh, Parlamentaarse Assamblee delegatsioon, mida juhtis Indrek Saar, oli ka seal. ja ma tahaksin öelda, et äh, läbirääkimised delegatsioonide vahel olid rasked, me saavutasime lõpuks ka kompromissi, meil on ühine avaldus, aga ma tahaksin öelda seda, et eriarvamused puudutasid valimisseaduse muutmist, äh, mida tehti kahe tuhande kümnendal aastal kuus kuud enne valimisi, siis seda künnist vähendati viielt protsendilt neljale protsendile. üliõpilastel lubati hääletada siis äh, selles äh, piirkonnas, kus asub nende kool. Nad ei peaks, pidanud valimiseks koju minema ning äh, kohtade jaotus parlamendis, seda ka muudeti proportsionaalselt süsteemilt, mineti, mindi üle siis võrdse jaotuse süsteemile, mis tähendab seda, et kõik mandaadid nendele erakondadele, mis siis künnist ei ületanud, jagati ära nende erakondade vahel, mis künnise ületasid. Äh, igaüks sai ühe, siis jälle ühe sõltumata siis sellest, kas tegu oli opositsiooni või võimuerakonnaga. see on üks viis, kuidas siis valimissüsteem võib toimida. aga kõige olulisem on ikkagi see, kuidas inimesed hääletavad kus siis olid lahkarvamused? Äh, kus me räägime headest valimista-, valimistavadest, äh, seal on äh, öeldud, et muutusi valimisseadusse ei tohi teha aasta enne valimisi. aga see puudutab regulaarseid valimisi, see ei puuduta varaseid valimisi või erakorralisi valimisi meie parlamendi delegatsioonis olime seisukohas, et kui äh, ühes aastas, pooleteise aasta jooksul toimub po-, po-, kolm, toimuvad kolmed valimised ja veel referendum, äh, kui jutt käib poliitilisest kriisist, äh, siis seda ei saa taandada ühe päeva, igapäevapoliitikale, sellisele poliitilisele kriisile tuleb reageerida. ma mainiksin ka veel protokolli jaoks, sest palju kolleege siin kohal ei ole, et äh, Euroopa Nõukogu ja Veneetsia komisjon saatsid ka palju vaatlejaid juba mitu kuud varem ja nema, need esindajad ütlesid, et need muutused on siis äh, kooskõlas äh, siis sellega, mida Euroopas valimisseaduste vallas on tehtud äh, ja seetõttu ei takista mingil määral vabade ja tele-, demokraatlike valimiste toimimist. nii et, et Euroopa Nõukogu sisuliselt ütles, et nendel muutustel ei ole midagi viga. seetõttu äh, minu arvates teiste parlamentaarse assambleede kolleegide suhtumine on pisut veider, kes äh, esimesel tutvumiskohtumisel siis ütlesid, et me peaksime kui valimistulemused on väga viigis, siis peaksime paluma kommunistlikul parteil tulemused vaidlustada või kasutada seda argumenti tulemuste vaidlustamiseks. me aga, meie seda ei toetanud ja jõudsime kompromissile. kõik arvamused on selles meie lõppkokkuvõttes välja toodud. nüüd kõneleksin kõige olulisemast asas, asjast, valimiste tulemustest ja mis nüüd juhtuma hakkab. valimiste tulemused on see, siis sellised, et sada üks kohta on kommunistid said viiskümmend kaks kohta ja kõik teised liberaaldemokraadid, demokraadid ja nõnda edasi, kes on siis Euroopa Integratsiooni Alliansi on, nemad said viiskümmend üheksa mandaati, äh, viiskümmend üheksa on siis enamus, nemad võivad moodustada valitsuse, aga sellest ei piisa presidendi valimiseks, Moldovas on president valitud parlamendi poolt ja selleks on vaja kuuskümmend üks häält, nii et jääb kaks häält puudus kõik peavad praegu läbirääkimisi, ametlikke läbirääkimisi ei ole veel alustatud, aga väga paljud mitteametlikud kohtumised on juba aset leidnud, käivad mitteametlikud läbirääkimised loomulikult riik saab funktsioneerida ilma presidendita. Äh, kohusetäitja on ametis selle siis, aga oluline on ikkagi, et president oleks. sellepärast, et põhiseadus näeb ette, et kui parlament kaks korda ei suuda presidenti valida, siis tulevad jällegi parlamendivalimised ja sellist olukorda keegi ei soovi, kõik soovivad stabiilset valitsust, mis rakendaks meetmeid riigi reformimiseks. Äh, proua Ashton, härra Füüle on teinud samuti avaldusi sellel teemal ja teised ma hoian teid siis kursis olukorraga äh, selles osas, mis äh, siis toimuvad ja milline siis saab olema läbirääkimiste lõpptulemus, aitäh! Thank you. aitäh, proua Andrik Kiene, teil on sõna. Thank you, thank you, Mr President. aitäh, ma kõnelen leedu keeles. praėjusį sekmadienį įvykę Moldovos parlamento rinkimai. valimised äh, Moldovas toimusid möödunud pühapäeval, tegemist oli kolm, kolmandate valimistega, mida mul on olnud võimalus vaadelda Äh, Rahvapartei valimisvaatlusmissioonis ka kahe tuhande viiendal aastal ja kahe tuhande üheksandal aastal olin valimiste vaatleja seal, nii et, et see oli mul siis kolmas kord võimalus valimisi vaadelda. nii et, et mul on tõesti võrdlusvõimalus äh, olemas. ja ma saan teha ka teatud järeldused. Äh, möödunud nädalal ma vaatasin demokraatlikke valimisi valimised äh, kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides lähevad välja täpselt samamoodi nagu Moldovaski. kõigis valimisjaoskondades oli töö organiseeritud väga hästi, valimiskomisjonid toimisid hästi, väga palju oli vaatlejaid, umbes tuhat hääletajat oli igas valimisjaoskonnas ja nende kohta kümme kuni kaksteist vaatlejat, kes siis era-, esindasid siis äh, erakondi või sõltuma, olid lihtsalt sõltumatud vaatlejad umbes kuuskümmend protsenti Moldova kodanikest, kellel on võimalus valida, äh, ka osalesid valimistel. Äh, meie vaatlejatena oleme kuulnud, et oli tõesti võimalik ka telesaadetes oma seisukohti avaldada, samuti ra-, raadios, valimised olid demokraatlikud. ma mainisin väga palju ähm, äh, vaatlejate kohalolek on kolm tuhat kuussada kohalikku vaatlejat oli ja sama palju ka rahvusvahelisi vaatlejaid. ja ainult neli nendest oli Euroopa Parlamendist nii et, et ma arvan, et see tähelepanu, mida me Moldovale pühendasime, ei olnud piisav. Äh, näiteks parlamentaarne assamblee, Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee saatis kolmkümmend kuus vaatlejat, aga Euroopa Liidu liikmesriigid saatsid oma vaatlejaid. aga ma arvan, et parlamendi delegatsioon peaks olema küll suurem. arvestades seda, et meil on partnerlus äh, ja naabr, naabrus programmid Moldovaga. kahe tuhande üheksandast aastast alates on sellel riigil vaid presidendi kohusetäitja. ma tahaksin tänada delegatsiooni juhti ja kõiki vaatlejaid ja kõiki neid, kes võimaldasid meil Moldovasse minna. veel mõned asjad. kahel varasemal korral, kui ma valimisi vaatasin, kõnelesime me sellest, et need Moldova inim-, kodanikud, kes elavad välismaal, ei saa hääletada, me kritiseerisime seda. nüüd oli välisriikides avatud seitsekümmend viis valimisjaoskonda, kolmekümnes riigis oli Moldova lastel võimalus valida ja nad seda ka tegid. kakskümmend kaheksa tuhat Moldova kodanikku hääletasid Itaalias, Rumeenias, üle üheksa tuhande Hispaanias, samuti Venemaal oli neid palju. Moskvas, Paaduas, Pariisis inimesed äh, lihtsalt said hääletussedelid otsa, nii et, et äh, inimestel ei olnud enam võimalik hääletada, keegi ei oodanud, et nii palju inimesi kohale tuleb. mis puudutab nüüd olukorda pärast valimisi, siis äh, val-, missiooni juht juba kõneles kohtade jaotusest. loomulikult me peame äh, rääkima äh, äh, võimalusest, et neli valitsevat erakonda jõuavad kokkuleppele, raske on öelda, milline see kokkulepe saab olema, aga liberaalid peavad kommunistidega mingid ühised punktid leidma ning kõik kõik äh, erakondade esindajad üritavad leida kompromissi. Nad peaksid olema konstruktiivsed ja mitte destruktiivsed. opositsioon peab ka midagi saama, et äh, opositsioon oleks valmis astuma konstruktiivseid samme, äh, aidates Moldoval siis Euroopaga integreeruda ma usun, et, et president Puusek külastab Moldovat järgmisel aastal ja sel on kindlasti riigile positiivne mõju ja positiivne mõju ka äh, üht, üksmeele leidmisele selles riigis. moldovalased väärivad stabiilsust, stabiilsus on vajalik selleks, et reforme läbi viia. rahvusvaheline Valuutafond on teatanud, et ei toeta valitsust, mis on ametis ainult üks aasta valitsus peab olema stabiilne selleks, et reformid saaksid toimuda. aitäh! Mm. aitäh! härra Watson! suur tänu, härra esimees! lubage tänada proua Makoveid selle väga huvitava ja kõikehõlmava ülevaate eest, mis ta tegi te,, tegi delegatsiooni tööst ja suur tänu ka selle tööst, mille ta on ära teinud äh, parlamendi nimel. proua Andrikien ütles, et äh, parlamendi delegatsioon ei olnud suur, kuid äh, kvaliteet oli küll väga hea, vaatamata sellele ja ma tahaksin Moldova valitsust ähm, õnnitleda hästi korraldatud äh, valimiste eest ja tunnen samas ühtlasi kaasa Moldova rahvale langetatud valiku osas. on osalt suhteliselt märkimisväärne, et äh, vaid aasta pärast suhteliselt ähm, riiaka, riiakat valitsust äh, õnnestus Euroopa-meelsetel erakondadel oma arvu suurendada ja kommunistid äh, kaotasid kohti äh, parlamendis, kuid mulle tundub, et rahvas on andnud väga selge mandaadi Euroopa-meelsele alliansile jätkata tegevust. ja ma mõistaksin hukka ka äh, parunes Ashtoni ja volinik Füüle sõnad, äh, kus on puudu sellest tunnustusest. ma mõistan, et demokraatlike erakondade meelehärm on suhteliselt suur, äh, leides täna ennast olukorrast, millises nad täpselt on nimelt olukord, kus jällegi ei ole neil võimalust ära valida presidenti kuid samas see sõnum, mis Euroopa Liit välja saadaks äh, kommunistidega kokkuleppe osas äh, härra Filatit või teistelt, saaks ilmselt äh, suhteliselt jaheda vastukaja siit kojast, me oleme olnud vägagi mures, et et äh, idapartnerlusriikide lähendamine Euroopa Liiduga on jäänud äh, toppama viimastel kuudel. oli neid, kes kartsid, et Moldova valimistulemused oleks võinud olla hoopis teistsugused ja oleks äh, meie kartusi toetanud selles osas, et Euroopa Liit ei ole enam nii atraktiivne nende riikide inimeste jaoks kui varem õnneks on demokraatlik allianss äh, tulnud välja nendest valimistest tugevamana, saanud rohkem kohti ja meie sõnum Moldovale peab olema selge, matke need siseriiklikud erinevused maha ja töötage riigi ühtsuse nimel. loomulikult me saame aru, miks praegu ei ole võimalik presidenti ametisse saada, aga kui inimesed ei ütle oma seisukohta selgelt välja, siis Euroopa integratsioonialane sõnum on täiesti selge tuleb teha topelttööd selleks, et Euroopa integreerimiskava, mida te olete välja pakkunud, saaks suurema rahva toetuse ja kui võimalik, minge siis uuesti ja küsige rahvalt äh, nende arvamust ja siis võib-olla see mandaat on suurem. loodetavasti see sõnum saadetakse, aga ma olen väga tänulik oma fraktsiooni nimel, kes küll ei saanud kohta valimisvaatlusmissiooni delegatsioonis äh, tänan teid siiski teie tehtud töö eest ja, ja, ja te olete au teinud meie kojale suur tänu, viimasena saab sõna härra Schultz. Ich möchte mich bei der, ich möchte mich bei der Berichterstattung ma sooviksin tänada nii raportööri kui ka Euroopa Parlamendi vaatlejaid. see aruanne oli väga informatiivne me näeme, et Moldovas oli tegemist korrektsete valimistega, mis vastasid Euroopa standarditele. mis mind rohkem huvitaks, on meeleolud selles riigis, kus te vaatlejana käisite. kas valimiskampaania ajal toimus ühiskonnas tugevam polariseerumine, kas valimisvõitlus oli äge? millised olid vastaspooled või oli tähendada just kompromissivõime suurenemist valimisvõitluse käigus, kuidas riik püüab välja tulla kriisiolukorrast, kas hetkel on näha liikumist ühiskonna konsolideerumise suunas või otse vastupidi? Miss McAvey, you have the conclusion. proua McAvey, võimalus kokku võtta. valimiskampaania ajal nii-öelda rünnati, nii nagu ikka valimiskampaania ajal üksteist rünnatakse nii et äh, ei olnud küll see kampaania teist nägu kui, kui mujal. veel kord, avalik äh, ringhääling oma äh, reportaažides oli väga äh, tasakaalustatud ja õiglane, seda ütlesid kõik vabaühendused, kes seni on olnud väga kriitilised ja nüüd siis tundub, ma eeldan, et need kolm erakonda, mida me nimetame demokraatlikeks erakondadeks, loovad valitsuse, neil on enamus selleks, kuid kui nad tahavad presidendi ära valida selleks, et äh, vältida valimisi jälle uuesti järgmisel aastal, peavad nad min-, mingisuguseid tagasi, mingeid, vabandust, järeleandmisi tegema mm, kommunistidele ja ma olen Grahamiga nõus selles mõttes, et äh, me peame ikkagi üle vaatama, et kas see, mida ütlesid Ashton ja Füüla, oli ikka päris õige. kõik äh, par-, kõiki parlamendierakondi tuleb üles kutsuda koostöö saaks valitud ja tõesti, me tahaksime näha suuremat toetust demokraatlikele jõududele, kuid nad peavad selle tee ja lahenduse ise leidma. oluline on olukorra arenemist jälgida, vaadata, milline saab olema kommunistidega ilmselt sõlmitava kokkuleppe sisu väga hea, ütleb härra esimees, see oli meie viimane sõnavõtt täna, suur tänu koostöövalmiduse ülesnäitamise eest ja kena päeva! Ah, esimest seda ei öelnud. esimest seda ei öelnud. mina olen viisakam inimene. sina staaritsen nagu. mina staaritsen, tõesti